Welcome to everybody. tere tulemast kõigile. alustame oma tänast tööpäeva. täna hommikune päevakord on meil väga tihe. kõigepealt alustame nelja hääletusega ja me peame kohe algust tegema, kuigi ma tean, et mõned kolleegid pole veel kohale jõudnud, sest et on liiklusummikutes. nüüd siis äh, alustame Sabine Verhaieni arvamuse eelnõuga, mis puudutab internetipõhiste sise, sisuteenuste piiriülest ülekantavust sisuturul. kas teil kõigil on hääletuskaardid, siis võime alustada kõigepealt kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus üheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss kolm järgmisel leheküljel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd sada seitseteist proua McLaughlinilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muuda sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksateist poolt,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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel viis, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss viis järgmisel leheküljel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kuus järgmisel leheküljel, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus sada kolmkümmend kuus, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatus sada kolmkümmend seitse, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus sada viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatus sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme, ei, vabandust, vabandust, seitseteist enne raportöörilt. palun, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, nüüd läheme kompromiss kümne juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend kaks, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatus kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks raportöörilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lü-, vabandust, vastu võetud, kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kolmteist, järgmisel leheküljel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. Äh, I hope the vote is not open. hääletus on alanud. okei okay., close the vote. nüüd on hääletus lõppenud see on tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus arvamuse eelnõu üle. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud kakskümmend viis poolt, kolm vastu ja kaks erapooletut. õnnitlused proua Verhaienile, arvamus on valmis, vastu võetud ja suur, suur aitäh ka kõigile variraportööridele tehtud töö eest. ja nüüd jätkame hääletust, tegemist on Stefan oma hullu arvamuse eelnõuga. alustame nüüd hääletust kõigepealt muudatus kaheksa. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks ei, vabandust, nelikümmend, ütleb esinaine, kohe nelikümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kümme raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks raportöörilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmteist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 kakskümmend neli osade kaupa, seda on nõudnud FTD, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks raportöörilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vas-, vastu võetud, ei, ei, ei, ei, ei, ütleb esinaine siiski, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, neliteist vastu, see on vastu võetud. nüüd kuus raportöörilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus arvamuse eelnõu osas tervikuna, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, seitse vastu ja kolm erapooletut raport on vastu võetud, õnnitlused kolleeg Maulule ja samuti suur aitäh variraportööridele tehtud töö eest. nüüd jätkame järgmise äh, raportiga, mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet, mandaat läbirääkimisteks, tegemist on härra Strojevski arvamuse eelnõuga ning äh, alustame kompromissiga üks raportöörilt kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus Marakallilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vabandust, see on osade kaupa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, muudatus kolmkümmend, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on alanud hääletus on lõppenud see on vastu võetud kaheksateist poolthäält ja kaksteist vastuhäält. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me kiitsime heaks muudatuse kolmkümmend mõlemad osad, ütleb esinaine ja siis ka kahekümne üheksa ja kahekümne kaheksa nüüd hääletasime ära ka kolmekümne ühe ja kolmekümne kahe ja nüüd peame hääletama kolmekümmend kolme. kolmkümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, kes on poolt, vabandust, vabandust, see on kahes osas, seda on nõudnud sotsiaaldemokraadid, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus raportöörilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda. hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud heaks kiidetud. ja nüüd lõpphääletus selle arvamuse eelnõu üle. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolm vastu ja kaks erapooletut. õnnitlused meie kolleegidele, kolleeg Strojevskile aga härra Strojevski töö pole veel lõppenud, me peame hääletama veel ühte tema raportit, see puudutab Euroopa Liidu strateegilist teavet võitluseks kolmandate isikute propagandaga. ja alustame hääletust, esimene muud-, kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus üksteist, poolt, vastu, erapooletud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 kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt. ja me võime kontrollida seda esimest osa, kui soovite. niisiis kolmkümmend kaheksa, esimene osa. hääletus on alanud me hääletame esimest osa. nüüd on hääletus lõppenud. kakskümmend üks poolt ja üheksa vastu. kas me kontrollime kohe ka teist osa? hästi, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, teine osa on tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend osade kaupa, seda on nõudnud Rahvapartei ALDE, kolmes osas hääletame, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, võime seda kontrollida, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus ähm, nelikümmend seitse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 kuusteist neljateistkümne vastu, need on vastu võetud. ja nüüd läheme põhjenduspunktide juurde. üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks, muudatus kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus selle arvamuse eelnõu üle tervikuna, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kahekümne viie poolt ja kolme vastuhääle ja kahe erapooletuga on see raport vastu võetud ja õnnitlused kolleeg Strujevskile. niisiis, sellega oleme hääletuse lõpetanud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 noches. Eh, Gabriela, mi, mi, mi, mi.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

Bene, welcome to our ütlen tere tulemast äh, väga kõrgetasemelistele esindajatele komisjonilt. Äh, tegemist on sidevõrkude sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi Connect äh, esindajatega. prouad Alonso ja Puuri on kohal ja meil on väga hea meel öelda teile tere tulemast ja äh, arvamuste vahetus siis toimub esimest korda teie osalusel audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi üle. mina tahaksin omalt poolt siis veel lisada, ütleb esinaine, et äh, direktiivi teemal on juba olnud äh, arutelusid, aga esimene arvamuste vahetus sellisel kombel on praegu toimumas, tegemist on ühe olulisema äh, dokumendiga, millega tegeleme meie äh, kultuurikomisjoni poolt, oleme selle eest äh, pädevad ja ma tahaksin öelda, et me oleme jõudnud väga olulisse faasi, siis Äh, üleminekufaasi, äh, mis puudutab äh, üleminekult tavaliselt televisioonilt online-põhistele teenustele ja just noorte puhul on väga selgelt näha, et tellitud videoteenuste hulk on suurenenud ja traditsiooniline ringhääling on Euroopa Liidus endiselt väga tugevalt äh, olemas ja kasutatav, aga sellegipoolest on uusi ärimudeleid, äh, uusi operaatoreid ning teenusepakkujaid ka veebis, äh, kes ei ole alati sellises olukorras, nagu me sooviksime. nimelt ei ole konkurentsivõimalused ja tingimused mitte kõigile samasugused Eh, igasuguseid videojagamise platvorme on olemas, eh, samuti videosid, mida on tellimisel ja nõudmisel võimalik eh, online vahendusel vaadata ning esimene põhjus, miks pärast seda direktiivi üldse ümber vaadatakse, kuigi direktiiv on üsna uus, on see, et aeg on läinud kiiresti edasi ja meie peame selle ajaga sammu pidama meie jaoks tähendab ka see seda, et meil peaks olema ühtsed kohustused, reeglid ja konkurentsivõimalused kõikidele osapooltele. komisjon tegi kahekümne viiendal mail ettepaneku uueks direktiiviks, mis on ka osa eh, ühtsest eh, digitaalsest ühisturust ja sellest strateegiast Euroopa jaoks me muidugi ei räägi mitte ainult ühisturust, aga me räägime tegelikult ka nii pakkujatest kui tarbijatest, kes neid teenuseid pakuvad ja kasutavad ning see ettepanek äh, püüab ka arvesse võtta üksikuid tingimusi, mm, seda, mis äh, aeg on äh, selle sektoriga teinud ning püüame hoida kätt pulsil. ning teenuste levitamine, ka kohustused, ka kaitsed, eriti, kaitseklauslid, eriti just alaealiste kaitse, räägime siin vihakõne levitamisest nende teenuste läbi äh,, Eh, täpsemalt selle takistamisest eh, ning eh, selliste platvormide puhul on see väga akuutne küsimus, olulisi samme on siin tehtud, mitmed sätted on vastu võetud ja loomulikult me peame otsustama, milliseid platvorme me kaasame sellesse direktiivi, mis siin välja jääb e-kaubanduse puhul näiteks Äh, peame kindlasti vaatama, et nende vastutusalasid süvendatakse ka tulevikus. siis äh, kaitseküsimused, äh, teenuste tootmine ja jagamine Euroopa päritolu tead-, teoste edendamine ja toetamine ning levitamine, siis räägime siin e-kommunikatsioonivahenditest e, e-kaubandusest e, siin on täiesti uued lähenemised samuti. siis äh, erinevad äh, konkurentsivõimalused ka e-kaubanduse jaoks siin on ka oluline, et koordinaatorite ja väliraportorite arvamus ära kuulata, sest et nemad kindlasti süvendavad neid teemasid, äh, ütleb esinaine, nii et kolleegid saavad siin kindlasti sõna ja alustame siis eh, küll arvamuste vahetusega, aga enne tahaksin tuletada teile meelde ühte asja. eelmisel nädalal olid ka eh, teised akuutsed küsimused selles kontekstis, mis kerkisid, nimelt eh, trükimeedia küsimus, mille tõstatas üks juhtiv ajaleht. see on meile oluline teema. kui me tuletame, kui me tuletame meelde, mis eile eh, tekkis konflikt eh, erinevate eh, trükimeedia esindajate vahel. me tegime ettepaneku, fraktsioonide ettepanekut veelgi süvendada, ütleb esinaine. ja püüame nendest teemadest lähiajal rääkida. me peame arvesse võtma ka seda, mida on selgitusena öelnud proua Kammerevert aga äh, ka äh, proua Verhaien äh, peab sõna ka veel saama, sellepärast et enamik kolleege ja ka fraktsioone, kes olid esindatud, ütlesid, et igal juhul tuleb kõikidest asjadest rääkida, tuleb rääkida ka erinevatest poliitilistest lähenemistest lähtudes, see on õige, aga õigusliku alusest lähtuvalt enamik äh, samas oponente ütleb, kõneleja ütleb, et tegemist ei ole äh, tõhusa õigusliku alusega, meie kontrollisime olukorda ja ütlesime, et siin seda konflikti ei ole. nii et äh, meie peame omalt poolt tagama, et kõik kolleegid saaksid kaasa rääkida selles olulises küsimuses, me oleme täiesti veendunud, et parim võimalik, võimalik edasimineku võimalus on see, et me peame, ei tohi vanduda alla kõikidele surveelementidele, erinevad raportöörid, variraportöörid, me peame vaatama, et need ülesanded oleksid jagatud kõikidele Äh, variraportööridele, et kõik variraportöörid saaks sõna sekka öelda, kolm kohtumist on meil juba ette nähtud, äh, mis peaksid äh, arvesse võtma kõikide osapoolte arvamusi, kuu lõpus on ka arvamuste vahetus ette nähtud meie komisjonis, nii et kõik need küsimused tuleb läbi arutada läbipaistvalt, kollegiaalselt, see on meie parlamendis kõige olulisem. me peame ka vastavalt ähm, läheneme, lähenema, et välistele rünnakutele me peame igal juhul reageerima läbipaistvalt. ja nüüd äh, võime alustada meie arvamuste vahetust siin ja täna. ja kõigepealt ähm, annaksin raportööridele sõna. nii et äh, prouad Verhaien ja äh, Kammer-Evert, äh, teil on viis minutit aega sissejuhatavaks äh, märkusteks ja siis äh, pärast anname sõna komisjonile ja edasi variraportööridele, kes sooviksid midagi öelda. ja praktikas see on tavaliselt niimoodi, et äh, sõna saavad kõigepealt äh, raportöörid. aga võib-olla siis äh, võtaksime kohe komisjoni esindajad suur tänu, esinaine teile ja äh, et andsite võimaluse komisjonil kõigepealt sõna sekka öelda. suurepärane äh, võimalus on täna olla siin selle komisjoni juures ja jätkata arutelusid, mis juba algasid mõned kuud tagasi. komisjon hakkas seda ettepanekut äh, ja parendusettepanekut tegelema audiovisuaalmenuste teenuste direktiivile. Teie rõhutasite äh, esinaine seda oma sissejuhatuses, et digitaalne strateegia, digitaalne ühisturg, millest me räägime, ei ole ja ei puuduta mitte ainult tehnoloogia valdkonda kitsalt, vaid tegemist on tegelikult viisiga, kuidas inimeste elusid äh, uus aeg mõjus, mõjutab ning et nad saavad meediasisu tarbida ning tarbimisviisid äh, muutuvad tänases keskkonnas väga kiiresti. ma arvan, et äh, rõhutasite, et tegemist on edasiminekuga küll, aga see Äh, üleminek toimub kiiremini äh, tavapärasest äh, ringhäälikust siis veebipõhistele teenustele. asepresident Hansip ütles hiljuti parlamendi ees kõneledes, et tegemist ei ole revolutsiooniga, vaid evolutsiooniga. me püüame tänast raamistikku muuta niimoodi, et see paremini sobib kokku sellega, kuidas tarbijad ja kodanikud tänasel päeval audiovisuaalset meediasisu reaalselt tarbivad ja selles valguses peame me hoidma alal neid asju, mis on hästi toiminud ja äh, reformima neid asju, mis on ajale jalgu jäänud. komisjon on võtnud väga vapraid samme ette, püüame Äh, vanast, vanadest sätetest äh, lahti saada, mis on jäänud ajale jalgu meie arust, aga äh, vaprad oleme olnud ka selles osas, et me oleme teinud olulisi muudatusi või oleme teinud ettepanekuid muuta direktiivi niimoodi, et võtta arvesse uusi osapooli ja viise, kuidas nemad pakuvad meie tarbijatele ja kodanikele meediasisu. esiteks tahaksin rõhutada ja tuua välja põhiaspektid ja siis rääkida direktiivist kolmest võtmeelemendist, mis on uus, uued esimene põhimõte on see, et me jätame päritolu põhimõtte, päritolumaa põhimõtte paika. see on ajatestile äh, vastu pannud ning on lubanud äh, ka ringhäälingutel teistest, äh, teistes liikmesriikides oma sisu edastada. me kui me statistikat vaatame, näeme, et äh, sisu on, äh, viiakse üle ühest liikmesriigist teise äh, väga suures ulatuses ja need, kes kultuurist ja sisust lugu peavad, teavad, et see on hea aspekt ning see on ka hea ja meie kodanike hüveks. me oleksime tahtnud või me tahame päritolumaa põhimõtet muuta lihtsamaks, praktikas on see olnud tegelikult raske selgeks teha täpselt, kus kohas teenusepakkuja on Euroopa Liidus, millises ähm, riigis. me tahame, et äh, ametivõimudel oleks lihtsam seda tuvastada. siis oleme me ka aru saanud, äh, et teatud tingimustel võib olla liikmesriigiti erisused äh, Äh, need võivad olla pisikesed, aga need võivad olla olulised, nii et neid tuleb arvestada. nii et äh, selle asemel, et seada küsimärgi alla päritolumaa põhimõtet äh, ja konsultatsioonis see aspekt tekkis ja kerkis, suurim enamus ütles, et see on olnud väga hea põhimõte, see on hästi toiminud praktikas, me peame seda selgitama, lihtsustama ja selgeks tegema ka, millal saavad olla liikmesriikide erandid sellele reeglile me peame hiljutisi väljakutseid samuti arvesse võtta, sealhulgas näiteks rahvatervise ja julgeoleku küsimused. nii et äh, siis päritolumaa põhimõte jääb paika. siis novaatorlikest äh, aspektidest rääkides, äh, te ütlesite, esinaine, et meil peab olema tasakaalukam ja tasakaalustatum turg. mis siis toimub sellel turul? esiteks on meie ettepanek Äh, televisiooni ja ringhäälingute äh, äh, operaatoritele anda rohkem vabasid käsi, mis puudutab reklaami. ajad muutuvad ja ühest meediumist minnakse üle kiiresti teisele. me teame, et sisu internetis ei kaasa internetti ja pigem tahetakse vaadata sisu ühe korraga ära ja mitte katkestada ja teha pause ähm, reklaamiks, aga reklaami äh, sissetulek loomulikult on väga oluline, ärilised teadaanded toovad sissetulekut äh, ning seetõttu äh, on huvi ka muuta sedasama päevast limiiti kakskümmend protsenti reklaamiaega päeva sees ja me ütleksime lihtsalt, et seitsmest hommikul kaks kuni kella üheteistkümneni õhtul oleks meie limiidiks kakskümmend protsenti ja rohkem niimoodi, et ähm, täpselt saaks kanalid valida, millal nad tahavad oma audiovisuaalseid ärilisi teadaandeid edastada. me arvame, et kokkuvõttes see kultuurilist paljusust toetaks. Äh, see tähendab, et äh, kanalitel ja operaatoritel on rohkem sissetulekut, et seda sisule äh, investeerida siis oleme me ka tellitavate videoteenuste osas äh, rohkem rõhku pannud. Te ütlesite muidugi, et äh, sellised äh, tellitavad videoteenused on kasvanud viimaste aastate jooksul. me tahame, et alaealiste kaitsereeglid oleksid ka äh, siis äh, televisioonijaamade põhimõtetega kooskõlas äh,. komisjonile on loomulikult väga tähtis see, et me oleme äh, Euroopa päritolu teadete, teoste edendamise jaoks äh, teinud äh, samme edasi, kakskümmend protsenti osakaalu peaks olema see kataloogides äh, niimoodi, et oleks võimalik neile ligi pääseda ning online-teenuste pakkujate tasude küsimus on ka tähtis. komisjoni ettepanek on see, et tellitud teenuste jaoks peaks olema pakkuda tasud olemas Äh, mõningate äh, riiklike äh, reeglite järgi on juba see osakaal suurem kui kakskümmend protsenti, aga meie tahame, et panus oleks nii tellitavate teenuste puhul äh, täpselt samasugune nagu traditsiooniliste teenusepakkujate puhul, kui, mis puudutab Euroopa päritoluteadete teoste edendamist. üks äh, ilmselt kõige olulisem aspekt puudutab videojagamise platvorme praegu on see siis audiovisuaalse meediateenuste direktiivi all teatud tingimustel ja teatud eesmärkidel äh, Te rõhutasite, et siin on sidu, side ka e-kaubanduse direktiivi puhul, meie tahame e-kaubanduse direktiivi toetada, me ei taha mitte pöörata pea peale selle direktiivi reegleid, sellepärast et me arvame, et need on innovatsiooni jaoks olulised, aga me peame tagama, et videojagamisplatvormidel on ka kohustus rakendada meetmeid selleks, et alaealisi kaitsta ning et kõiki sisutarbijaid kaitsta Äh, vihakõne eest äh, ning õhutamise eest vihale. ja me oleme definitsioone veidike muutnud niimoodi, et nad oleksid ka äh, loogilises vastavuses teiste sätetega, mis meil selles valdkonnas on ja et nad oleksid ajakohastatud. nii et komisjoni aspektist lähtuvalt on tegemist tasakaalustatud ettepanekuga käesoleva aasta jaanuaris palusite te kiireloomuliselt meil tegutseda, me oleme sellele väljakutsele vastanud ja selge, et te seda Äh, kiireloomulist tegutsemist rõhutasite, see on õige. nüüd on äh, komisjoni ja ka parlamendi mandaadi alusel tegutsemine alus, alustanud. mida kiiremini jõuame edasi, see parem on. loomulikult korralik ja põhjalik debatt on vajalik, nii nagu ütlesite, esinaine, aga ma arvan, et väga palju ettevalmistavat tööd on juba ära tehtud nii meie poolt kui ka sidusrühmadega koostöös, mis tähendab, et me saame selle ettepaneku kiire vastuvõtmiseni edasi jõuda. nagu alguses ütlesin me ei räägi mitte ainult äh, ühtsel turul olevast tehnoloogiast, vaid me räägime tegelikult äh, tähenduse jaoks, kodanike jaoks ja Euroopa tasandil me peame näitama, et me saame sellele reageerida, saame tegutseda kiiresti ja saame tasakaalustatud vastuse sellele kõigele anda. komisjoni poole pealt ootame me äh, väljaka koostöö jätkumist käesoleva komisjoniga ning et saame selle ettepaneku ka kiiresti vastu võtta, aitäh! Grazie, sì, effettivamente è stato fatto un'interlocuzione con la Commissione, di cui ringraziamo tremendamente il signor commissario. suur tänu, me oleme komisjoniga väga hästi ja head koostööd teinud eelnevate nädalate jooksul, suur tänu komisjonile selle eest, aga ma arvan, et me peame ka tegema endast kõik äh, selleks, et me oleksime äh, oma tähtaegade raames, aga samas peame leidma ka piisavalt aega, et süvendatult selle teemaga tegeleda. nüüd tahaksin aga anda sõna proua Alonsole ja eriti vaatame siis äh, Refiti ja mõjuhinnangu küsimusi. suur tänu! ma püüan äh, siis rääkida siit re peamiselt Refitist ja mõjuhinnangust, aga tahaksin äh, kõigepealt äh, Äh, tuletada meelde, et Refiti jaoks oli eesmärk vaadata see direktiiv üle ja sellise pilguga, et kas see õigusakt äh, sobib oma eesmärgi täitmiseks endiselt. nii et äh, me pidime vaatama, kas selle eesmärgid on endiselt olemas ja kas nendega on korralikult tegeletud. ja nii, nagu Claire ütles, me pidime vaatama, kas teatud sektorites on vajalik dereguleerimine või on vaja äh, Äh, rohkem sätteid ja rohkem reguleerimist teatud valdkondades. ja nagu ta ütles, äh, leidsime, et mõlemad on vajalikud. mis puudutab päritolumaa äh, põhimõtet, siis Refiti tulemusel tegime ettepaneku, nii nagu seda just selgitati, tulemus oli selline, et päritolumaa põhimõte on hea mõte, see on piiriülest Äh, jagamist suurenenud, kolmkümmend protsenti kanalitest Euroopast äh, on piiriüleselt, tegutsevad samuti tellitava videoteenuste puhul kolmkümmend protsenti, mis on äh, turul olemas, tuleb teistest riikidest, nii et tõeline edulugu. samas Refiti analüüs näitas ka, et selle põhimõtte toimimine on mõnikord olnud praktikas raskendatud sellepärast, et reeglid on keerukad, eriti mis puudutab äh, siin erandi äh, loomist teatud liikmesriikidele. Äh, nii et tegime ettepaneku, et reegleid tuleb muuta ja milline siis oleks uute reeglite mõju. meie mõjuhinnangust lähtuvalt äh, on mõju järgnev. rohkem on õiguskindlust teenusepakkujatele, reeglid on selgemad, rohkem on samasuguseid konkurentsireegleid, mis kehtivad kõigile Äh, tarbijate hüveks on see samuti, sellepärast et me äh, võtame arvesse, nii nagu Claire ütles, äh, konkreetsete liikmesriikide kontekstuaalseid tegureid teatud tingimustel ja see aitab hoida kokku nii tarbijate poolt kui ka teenustepakkujate poolt. mis puudutab siis audiovisuaalseid ärilisi teadaandeid, siis Refiti analüüsi tulemusi Claire juba selgitas inimeste vaatamisharjumused on muutunud, nii et ma ei hakka seda siin kõike üle käima. Äh, võimalus äh, siin vahetada äh, on suurem ja teised ärilised teadaanded samuti nagu sponsorlus ja tootepaigutus. sellised reklaamitüübid ei ole Euroopas kasutatud, sellepärast et reeglid on keerukad. ja sellepärast on ka ettepanek siin teha muutus. siis edasi kuidas äh, suurem paindlikkus äh, mõjutab ähm, teenusepakkujaid. Äh, muidugi võrdsed konkurentsivõimalused, sellepärast et võib-olla veidikene on siin üle reguleeritud tavapärase ringhäälingu puhul küsimused ja online-meedia puhul mitte, aga see kokkuvõttes oleks kehv tarbijatele. nii et meie mõjuhinnangu tulemus on see, et Äh, loomulikult äh, kõige suurematel äh, meediatarbimise aegadel ilmselt on rohkem reklaami tulevikus kui praegu, aga kuna paindlikkus on suurenenud, siis tavaliselt ringhääling ja mm, teenusepakkujad peavad ise reguleerima neid reklaami küsimusi, sellepärast et muidu nad kaotavad lihtsalt oma vaatajaid kui teatud liikmesriikides ei ole turg äh, arenenud niimoodi, nagu me oleme oodanud oma reeglite kohaselt, siis nad saavad ikkagi karmimaid reegleid äh, rakendada, kui nad tahavad. siis alaealiste kaitse äh, reeglid. Refit näitas, et meie oleme üle reguleerinud just tavapärased televaatamise küsimused, aga lapsed vaatavad rohkem, tarbivad sisu internetis. nii et Äh, siis tellitavate teenuste puhul peaks olema karmimad reeglid ja nagu Claire ütles, oleme teinud ettepaneku äh, samad reeglid rakendada nii äh, tavapärasele konventsionaalsele meediale kui ka online-meediale. loomulikult rohkem alaealiste kaitset, rohkem harmoneerimist, sellepärast et enamik liikmesriike tahab karmimaid reegleid, no nüüd rakenduvad need karmimad reeglid kõigile, kas see toob kaasa Äh, kogu sektorile kõrgemad kulud, jah, põhimõtteliselt küll, aga reeglid on juba olemas, nii et ärgem alustagem päris algusest ja enamik liikmesriigid rakendavad niikuinii juba neid reegleid. siis Euroopa päritolu teoste edendamine, mida me analüüsi käigus selgeks tegime. väga palju on killustatust, nagu teame siis Euroopa päritolu teoste edendamine äh, tellitavate teenuste puhul ei ole mingisuguse harmoneerimisega äh, seotud, äh, reeglid on niivõrd udused, et äh, liikmesriigid on väga erinevalt selle kõigele lähenenud, mis on tegelikult konkurentsi tingimusi mõjutanud nii liikmesriikide vahel kui ka tegelikult liikmesriikide sees erinevate teenusepakkujate puhul jõudsime kokkuleppele, et midagi on vaja ära teha äh, olukorra muutuseks, see mõjutab ka loomulikult investeeringute tasandit, sest et kui me vaatame investeeringuid Euroopa teoste puhul, ringhäälingu, tavaringhäälingu ja tellitavate videoteenuste puhul, siis me näeme, et äh, tavaliste kanalite puhul on see kakskümmend protsenti, tellitavate teenuste puhul aga peaaegu et üks protsent, nii et väga suur äh, lõhe. tegime ettepaneku, et reegleid tuleks muuta. küsimus, kuidas uus reeglistik mõjutab vastavalt meie mõjuhinnangule olukorda, siis äh, jah, loomulikult kultuuri hüveks see on, rohkem on ligipääsu kodanikele Euroopa tööde jaoks tingimused on võrdsemad, sellepärast et äh, praegu konventsionaalne ringhääling ja tellitavad teenused äh, online on väga erinevatel alustel ja kuidas see mõjutab kulusid äh, kogu sektori jaoks ja erinevad, erinevate just tellitavate teenuste puhul kindlasti kulusid see mõjutab, aga samas mitte nii väga palju. sest meie analüüsi järgi on tellitavate videoteenuste puhul ka Äh, äh, jagatud äh, sissetulekute küsimus või jagatud teenustasude küsimus tähtis ja arvesse tuleb võtta ka nende ettevõtete suurust. nii et meie ettepanek oleks väikestele ettevõtetele teha siin kohustuslik erand. sest et nende jaoks on lisakulud liiga suurud, suured. nii palju siis Euroopa päritolu teoste edendamisest. platvormid mis oli siis meie analüüsi tulemus siin? siin oli väga selge tulemus. eesmärk kaitsta kodanikke vihakõne eest ja ka alaealisi on äh, endiselt akuutne, aga seda ei ole, seda äh, tagatud, sellepärast et äh, uutes meediavahendites ei ole sellist tingimust. kui me vaatame eriti alaealisi vaatavad mõningates riikides alaealised isegi rohkem äh, veebi vahendusel äh, sisu ja mitte äh, siis konventsionaalsest telekanalitest. ja seal on vägivaldset sisu ja pornograafiat, mille eest alaealised praegu ei ole kaitstud ja vihakõne veebi veebis on aina kasvanud viimastel aegadel ja seetõttu, nii nagu Claire ütles, teeme ettepaneku, et et laiendame nendele kahele eh, siis ettepanekule meie reegleid. muidugi eh, ettepanek on siis eh, suuremad kaitsestandardid alaealistele ja kodanikele vihakõne ja vihakõne õhutamise eest. see on ka oluline siseturu jaoks, sest et oleme endiselt ajakavas, me püüame ennetada siin killustamist. me teame, et platvormid äh, katavad ära enamiku Euroopa Liidust, äh, nii et äh, see aitaks ka tõhustada olukorda siseturul, see annaks ka konkurentsitingimused, mis on võrdsed, sellepärast et neid platvorme praegu ei reguleerita, aga teisi osalisi turul küll. kas see toob kaasa lisakulud? jaa, platvormide jaoks kindlasti, aga samal ajal me teame ka, et palju on juba ära tehtud, nii et sellist e, eneseregulatsiooni on väga palju juba praegu olemas, nii et me ei hakka nullist peale. kokkuvõttes e, Refiti tulemused e, olid järgnevad. vajadus on muutuste järele ja meie mõjuhinnangu tulemus on samuti see, et me teeme ettepaneku, mis on tasakaalukas. aitäh! ja minu poolt kõik suur aitäh selle analüüsi eest, see oli väga lühidalt ja selgelt esitatud. ja see teema ilmselt äh, võtab arvesse ka väga olulist dereguleerimisküsimust, äh, äh, nimelt sõltumatus koordineerimisest ja tõhususe küsimus loomulikult on tähtis ja ka see, kas nendest reeglitest peetakse kinni meie riikides eh, ei ole alaealiste kaitse alati mitte kõige tõhusamalt eh, korraldatud ja seda peaks tegema minu arust karmimalt. Eh, võime nüüd alustada aruteluga ja võtame siis kõigepealt kaks raportööri. Äh, äh, proua Verhoien, palun tehke ots lahti. tere, kõigepealt tahaksin tänada komisjoni, et nad võtsid aega täna, et seda ettepanekut meile ette kanda ning et eh, meie arutelu eh, komisjonis oleks eh, korralikult sisse juhatatud. ma tunnustan komisjoni lähtepunkti siin rääkida evolutsioonist ja mitte revolutsioonist, sellepärast et me elame praegusel hetkel olukorras, kus uued tehnoloogiad ja levitamisviisid tugevnevad ja klassikalised vanad Äh, levitamisviisid on endiselt aktuaalsed äh, ja isegi aktuaalsemad veel, võiks öelda, et äh, neli tundi vaadatakse inimeste poolt keskmiselt televiisorit päevas, nii et me ei saa öelda, et tavapärane lineaarne televisioon sureb välja turu arengud ilmselt muutuvad järgmistel aastatel või võivad muutuda, aga me peame igal juhul võrdseid konkurentsivõimalusi leida nii Äh, tellitavate videoteenuste, veebiteenuste puhul kui ka klassikalise ringhäälingu puhul. ja need reeglid peavad olema sarnased ja seetõttu äh, komisjoni lähtealust ma äh, tunnustan väga. teiseks ma arvan, et oluline on see, et ka reklaami reguleerimisel on vaja lineaarsete ja mittelineaarsete teenuste erisusi vähendada, sellepärast et väga selge erisus lineaarsete ja mittelineaarsete teenuste puhul tänases tehnilises keskkonnas ei ole võimalik täielikult, isegi kui mul on lineaarne programm, siis äh, iga äh, äh, kanalil on võimalus praegusel hetkel teha tarbija poolt paus ja siis edasi vaadata, kui reklaamipaus on läbi või seda edasi kerida, nii et igal juhul lineaarne programm muutub tehniliste võimaluste tõttu täna lõpuks mittelineaarseks nii et äh, niivõrd erinev eristus nagu minevikus ei ole enam võimalik, äh, see on täiesti äh, vajaduseta, nii et me peame siis reguleerima regu-, ka meie sätetesse tegema vastava muutuse, nii et seda ettepanekut ma tunnustan. siis muidugi tellitavate teenuste puhul meil on vaja kindlasti alaealiste kaitset tugevdada, sest just lapsed ja noored kasutavad just veebipõhiseid eh, ja ka tellitavaid videoteenuseid aina rohkem, siis see arutelu, mis eh, on juba käima lükatud, eh, kui mõtleme meedia pealkirjade mm, ja ka erialaajakirjade peale viimasel ajal, et Euroopa päritolu teoste edendamine on plaanis, minu arust on väga õige see, et me ka online-platvormides äh, seda edendamist äh, toetame ja nõuame, sellepärast et äh, online-platvormide arv ja olulisus aina kasvab. ka mitmed suured platvormid on nüüd Euroopa päritolu teoseid juba toetamas ja isegi tootmas, nii et ka Äh, publikut arvesse võttes on vaja Euroopa tooteid näidata ja Euroopa päritolu äh, teoseid toota Eh, sellepärast et meie turgu on väga oluliselt verminud eh, ka Euroopa kultuuripärand ja oluline on ka see, et iga eh, teenus või iga seriaal, mis Itaaliasse inimestele väga hästi peale läheb, ei tee seda mitte Austrias või Saksamaal või mujal. võib-olla Itaalia toodang ei ole austerlase hingele mõeldud, nii et meil on siin kindlasti kultuuriline paljusus, mida me peame Euroopas toetama. ja Eh, mitte lihtsalt kuidagi taga eh, ukse kaudu kuidagi seda tasakaalustama. minu arust on ka eh, kultuurikomisjoni, see tähendab meie aspektist, see väga oluline. siis jällegi nõudmiseni või tellitavad videoteenused, väga oluline teema. oluline on see, et sisu loomises osaletakse, ükskõik kas siis läbi fondidesse maksmise läbi või siis mingisugused teatud teised meetodid, ma arvan, et me võime arutama nüüd äh, seda, selle üle, kui palju Euroopa oma äh, teoste äh, tootmist väärtusena tunnustatakse või mitte, seda me peame siin komisjonis ka arutama, kuidas see süsteem võiks välja näha. aga väga palju on jäänud siin liikmesriikide õlgadele ja liikmesriigid tõesti Äh, omavad siin päris palju manööverdamisruumi, äh, kuidas äh, täpselt selline tasustamine ja toetamine võiks toimida, kuidas seda sisu tootmist toetatakse, mille, kes selle eest maksab ja kuidas. siis videoplatvormide puhul oluline on see, et me tooksime siin oma prioriteediks alaealiste kaitse, sellepärast et meie vastutusvaldkond, ükskõik kas Youtube'i, Youtube'i kanalite või erinevate teiste platvormide võimalus peab olema ka alaealiste kaitse jaoks olemas. lapsi ja noori tuleb kaitsta, sellepärast et audiovisuaalse sisu mõju laste ja noorte psühhosotsiaalsele arengule on äh, ju sama, ükskõik, kas äh, me vaatame midagi televiisori vahendusel või siis ka video äh, vahendusplatvormi kaudu nii et kõige enam haavatavate inimeste äh, äh, siis aspekte tuleb arvesse võtta laste ja noorte puhul siis eelkõige ja vihakõne osas ka, ma tahaksin tänada komisjoni selles, selle eest, et te olete väga adekvaatselt sellele reageerinud. veel üks aspekt ja siis jõuan äh, viimase, aga mitte mm, vähem tähtsa aspekti juurde, ligipääsetavuse küsimus nimelt. me oleme siin komisjonis ka arutanud, kas meie äh, lähenemine ligipääsetavuse äh, seadusandlusele erinevatele Äh, sätetele, kui juba selline äh, sektoraalne äh, reguleerimisvõimalus on olemas, nagu audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, siis ma tahaksin hea meelega hoopis tugevamat ligipääsetavust näha audiovisuaalsete teenuste direktiivi osas ja mitte ligipääsetavuse seaduste alusel Accessibility Act me tahame, et siin oleks ka selle sektori kohaldavusalast Äh, arvesse võetud, kui me kõikide audiovisuaalsete sätete puhul äh, rakendame ligipääsetavust, siis muidugi on ka meie suur hirm see, et just väiksemate ettevõtete ja väiksemate pakkujate puhul või siis nišitoodete äh, puhul on oht see, et nende jaoks on see kõik liig, mis tähendab ka, et teenuste paljusus kaob ma toetan seda, et meil oleks karmimad ja konkreetsemad kohustused audiovisuaalsete meediateenuste pakkujatele, eh, seda ligipääsetavust tagada niimoodi, et meie ühiskonnas saavad kõik piisavalt eh, osaleda. aga ma arvan, et meie siin komisjonis töötame selle kallal, et vastavad sätted oleksid kaasatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivist ja ligipääsetavuse alasest äh, seadusest siis mitte. järgnevalt Petra Kammerveeret, palun. suur tänu ja suur tänu ka komisjonile, et äh, olete püüdnud täna siin veel kord oma tehtud ettepanekut mõjuhinnangu valguses äh, selgitada. ma arvan, et on tegelikult väga palju väga positiivseid aspekte, mis äh, selles ettepanekus on tehtud äh, ja need on ka tuntavad, aga siin on ka mõned aspektid, kus ma ütleksin, et et siin ma läheksin veidi kaugemale. alustan eelkõige positiivsest siis. kui me räägime päritolumaa põhimõttest, siis see on hea põhimõte, see on toonud audiovisuaalteenuste ja sisu suurema, laiema ühise turu minevikus kaasa. see on ennast tõestanud, see põhimõte, ja ma arvan, et see põhimõtteline äh, asi peab jääma paika ka nüüd siin aga on muidugi erandite kohta äh, üksikutele liikmesriikidele vaja selgitust praegu ei ole seda siiamaani väga hästi tehtud, äh, aga ettepanek on mõistlik, aga pidagem kinni päritolu oma põhimõttest viimane audiovisuaalmeedias teenuste direktiivi ülevaatamine toimus seitse aastat tagasi. kuna me teeme seda praegu jälle, siis me näeme, kuivõrd kiiresti on maailm ja audiovisuaalne sektor muutunud. me peame praegu looma reeglistikku, mis oleks tulevikukindlam ilma, et me nüüd muidugi saaksime täpselt äh, prognoosida praegusel hetkel, kuidas maailm kümne aasta pärast välja näeb, aga ikkagi peaksime me arvesse võtma, et meil oleks siin reeglid, mis oleksid tuleviku jaoks avatud niimoodi, et me viie või kuue aasta pärast ei seisa siinsamas kohas ja ei ütle, et no tegelikult me peaksime veel ühe sammu edasi astuma ja sellepärast me peaksime mõtlema selle peale, kas me äkki eristuse lineaarse ja mittelineaarse vahel, mis praeguses äh, ettepanekus ikkagi läbi kumab, äh, kas me peaks siin äh, võib-olla tegema väikesemat eristust, kui praeguselt oleme teinud, sest eelkõneleja juba ütles, et inimestel on ükskõik, ja inimesed võib-olla isegi ei tea, kas nad äh, tarbivad äh, lineaarset või mittelineaarset sisu, sellepärast et äh, kui me just räägime siin mobiilsete vahendite kasutamisest, siis siin ei olegi isegi võimalik aru saada, kas tegemist on nüüd klassikalise või nõutava videoteenusega, kas tegemist on millegiga, mis jookseb reaalajas telekas või on see lindistatud, nii et praegu peaksime me mõtlema minu arust selle üle just eelkõige, sest see erisus ei ole ei meedia ega kultuuripoliitika aspektidest äh, kuidagi õigustatud minu arust. ma arvan, et ka reklaami paindlikumaks muutmine on väga mõistlik. oleme seda alati ka toetanud ise, ma arvan, et äh, klassikalised et äh, saavad täpselt teada, kui kaugele nad saavad minna selle uue paindlikkuse kasutamisega Äh, kui palju nad seda kasutada tahavad, sest äh, kui nad teevad seda valesti, siis äh, televaatajate arv kahaneb ja ka reklaamitellijate oma, sellepärast et reklaamitellijad täpselt vaatavad, kui palju nende reegli, reklaame vaadatakse, mida nad on väga kalli raha eest ostnud erinevatelt kanalitelt. ja kui nad näevad, et inimesed kaovad neil käest, siis saavad öelda ka eh, reklaamitootjad, et ehk pange siis seda sinna vähem programmi vahele, nii et eh, sotsiaaldemokraadina ma võin öelda, et siin ma laseksin küll turujõududel veidike rohkem tegutseda, eh, sellepärast et kas reklaamitellija loobub oma lepingutest või tarbijad kaovad, kui reklaami jälle on teiselt poolt liiga palju, nii et siin asi reguleerib ennast ise. siis meil on vaja väga selget eristust äh, selles osas, mis on lineaarses äh, äh, meedias lubatud ja mittelineaarses meedias. ma mõtlen siin näiteks siin laste peale või pakkumiste peale, mis lastele on suunatud, aga mitte ei ole just laste platvormidel leitavad. ehk siin on võimalik täpsemalt ja terasemalt vaadata, kas klassikaline reklaam lineaarses vallas võiks olla siin äh, rakendatud ka veebiteenustele. võib-olla siin võiksime rääkida ka isereguleerimisest, me teame, et äh, riigi osas ei saa me üldse kontrollida enam ja äh, reguleerivad asutused liikmesriigi tasandil ei saa seda kontrollida nii et ehk võiks olla äh, teenusepakkujate enda kontroll siin tugevam viis edasi. tulevikus on ilmselt veelgi olulisem äh, küsimus, äh, kes vastutab loodud sisu eest. me ei pea enam lineaarse ja mittelineaarse vahel niivõrd suurt vahet tegema, vaid rohkem peame vaatama seda küsimust kus täpselt lasub toimetuse ja ajakirjanduslik kohustus vastutada sisu eest ja kas reguleerimist on vaja rohkem, näiteks äh, ka kasutaja poolt loodud sisu puhul? see on asi, mis on juba juhtunud, sellepärast et äh, siin ongi oluline ka, äh, kelle arvamus on oluline ja kelle oma mitte. siin teeb ettepanek ainult ühe väikese sammu edasi et videoplatvormid oleks ka selle sättega kaasatud. siin Äh, muidugi vastutusküsimus äh, äh, e-kaubanduse direktiivist kas keegi vastutab sisu eest ka? praegu on tendents pigem selline, et luuakse online platvorme selle sisu eest, aga keegi ei vastuta. me ei saa siin luua internetipolitsei, politseid, aga kui me räägime vihakõne levitamisest ja noorte kaitsmisest, siis kui seda nähakse eh, veebipõhjuste teenuste puhul, siis tuleb loomulikult ka tegutseda, aga kaas- ja enesereguleerimine võiks olla põhimõte, mis siin kehtiks. kas peaks eh, aga eh, sundima või kuidagi survestama platvormide loojaid ise ennast reguleerima, see oleks võimalus aga ma arvan, et üleliia, üle pingutada sellega ei maksaks hea on ka see, et komisjon on teinud ettepaneku, et viimane Euroopa Kohtu otsust, mis puudutab äh, videosid äh, ka äh, veebipõhistel ajalehtede lehekülgedel online'is, see ettepanek on hea, see tegelikult audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi alla ei lähe, aga kui me räägime äh, veebiajalehe platvormil kasutavatest videodest, siis meie teenuste direktiivi kontekstis on see oluline samm edasi, mille olete teie oma ettepanekuga teinud. ja sellepärast, et see tagaks ka võrdsemaid äh, konkurentsitingimusi äh, klassikaliste ajalehtede Äh, ning veebilehtede ja siis vastavalt äh, tellitavate videoteenuste ja telekanalite vahel. ma ei ole kvoodisõber, pean ütlema ausalt ära, aga see võiks olla võib-olla toetavaks karguks äh, Euroopa päritolu teenuste ja teoste edendamisega. siin peaks võrdselt muidugi kohtlema ka lineaarseid ja mittelineaarseid teenuseid ja me peaksime mõtlema lineaarses äh, meedias on meil kolmkümmend protsenti, mittelineaarses kakskümmend protsenti ettepanekut. me peaksime mõtlema, kas Euroopa päritolu teenuste toetamine peaks olema võrdne mõlemas äh, meediasektoris. ja edasi, kas videoplatvormid peaksid äh, rahvuslikes filmi edendamise sihtasutustes või fondides osalema, sinna sisse maksma äh, Äh, ja mõtlema selle peale, kuidas nad äh, neid teoseid äh, oma platvormidel kasutavad, kas neil peaks olema selline kohustus või neil peaks olema kohustus osaleda ka audiovisuaalse sisu loomises. oluline on ligipääsetavus, jah, meie äh, Connected TV algatuse puhul oli see väga oluline küsimus, mida me arutasime ja siin on oluline, et me mitte ainult põhjenduspunktides ei toeta liikmesriike, et nad peaksid reegleid teatud äh, ligipääsetavuse osas suurendama, teatud sisu puhul just. küsimus on, kas me peaksime siin õigusaktis äh, selle selgelt välja ütlema, et liikmesriikidel oleks ka mingisugune õiguslik kindlus äh, et kui nad tahavad äh, ligipääsetavust suurendada, siis neil oleks see võimalus, äh, äh, siis ma olen ka teinud ligipääsetavuse akti puhul ise ettepaneku ja minu arust on oluline see, et me meedia ja audiovisuaalse teenuse direktiivis oleks need reeglid välja toodud ja mitte ainult ligipääsetavuse aktis sest audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv ilmselt saab valmis ruutem. vähemalt nõukogust ilmselt läheb see kiiremini läbi ja ma arvan, et meil on tegelikult väga hea ja läbipaistev ajakava, mis on nüüd tegelikult juba variraportoridele eh, jõudnud. ja ma arvan, et me saame kiiresti selle eh, direktiivi kallal tööd teha, peame samas teha, tegema seda aga väga põhjalikult ja osapoolte kohtumised eh, on kaasa toonud ka selle, no mis puudutab siis eh, läbipaistvuse küsimusi, võib-olla siin saab võib-olla veidikene eh, asju paremini korraldada, suur tänu. Grazie. E ora eh, collega Helga Truppel chiedo eh, ora, mh, mm, agli shadows fra cui... Aitäh, nüüd järgmisena proua Trüppel proua Toom on variraportööride hulgas, kes veel sooviks sõna? kas sellega on kõik? ma ei näe, et keegi veel sõna sooviks. proua Trüpfel, neli minutit saab igaüks aitäh ka minu poolt komisjonile ja ka mõlemale raportöörile, Petra Kammer-Everdile ja Sabine Verhaienile. ka mina tahaksin kõigepealt üldiselt öelda, et selle rakendusala laiendamine sõlt-, sõltub äh, ülekandeteedest, tehnoloogilistest arengutest, tehnoloogiad, tehnoloogilised arengud nõuavad, et me äh, seadusakte neile kohaldame ja äh, see, mis puudutab tõesti lineaarteenuseid, tellitavaid videoteenuseid, videojagamisplatvorme, need, need peaksid olema samuti selle direktiiviga kaetud, nüüd mis puudutab noorsookaitset, seda on kindlasti tellitavate videoteenuste puhul vaja tugevdada, samuti samuti videoteenuste jagamisplatvormide osas mis puudutab Euroopa päritolud teoste edendamist, siis ma olen nõus põhimõtteliselt sellega, et videojagamisplatvorme eh, kohustatakse vähemalt kahekümne protsendi ulatuses pakkuma Euroopa päritolu teoseid. Eh, aga loomulikult võib öelda, et eh, siis muutuvad need teenused võib-olla ebaatraktiivseks. mina isiklikult ei usu, et Eh, see eh, niimoodi on, sellepärast et me ei saa lihtsalt loobuda Euroopa päritolu teenuste pakkumisest lihtsalt sellepärast, et need vaatajate jaoks atraktiivsed ei ole eh, ja loomulikult osalus, nende platvormide osalus Euroopa teoste rahastamisel on minu arvates samuti oluline. mis puudutab nüüd sisu kvalitatiivset külge, siis siin jagan täpselt samuti seda lähenemist, et liikmesriikidel peaks olema võimalus selles vallas edasi tegutseda ning äh, ma arvan, et me peaksime selle ka sellesse teksti selgelt kirja panema. päritolumaa põhimõtte osas äh, Äh, olen äh, seisukohal, et äh, see on oluline põhimõte, mida tuleb toetada, see on siseturu toimimise seisukohalt väga olulisel kohal. üldiselt on minu jaoks äärmiselt oluline, et väga selgelt peab olema vahe reklaami ja sisu vahel ja seetõttu ei, ei toeta ma seda lähenemist, et toote paigutust lubada, sellepärast et sellega kaasneb alati oht, et sisu ja reklaami eraldatuse ei ole selge ja seetõttu ma seda lähenemist ei toeta. ma ei leia ka seda, et reklaamipaus peaks olema iga kahekümne minuti pärast, see on minu arvates liiga sageli. ma arvan, et selles valdkonnas oleks vaja teatavat paindlikkust. meid võib-olla ei peaks reguleerima selle reklaamipausi tundide lõikes, vaid kogu päeva lõikes. aga äh, jah, selline oleks siis minu seisukoht Eh, eh, ma, me eh, tihti puutume kokku nähtamisega, reklaam pannakse lihtsalt programmi sisse, ilma et programmi koostaja arvamust küsitakse, ei küsita selle arvamust, kes selle programmi eest vastutav on, selle, see asi tuleks minu arvates palju selgemini reguleerida. ja Äh, mis puudutab reguleerija ja äh, reklaamijate äh, vahekor-, või tähendab, mis puudutab reguleerivat asutusi, siis ma leian, et need reeglid, mis me paika paneme noorsookaitseks, on tõesti väga olulised, on vaja asutust, kes seda kontrollib, sellepärast et me tihtipeale saame infot probleemide kohta, mis rakendamise vallas esitavad ja väga oluline on, et asju rakendatakse nii, nagu me oleme soovinud ja juur-, juurdepääs puuetega puuetega inimestele, eh, selline jagan ka seda lähenemist et eh, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis tuleks seda reguleerida, me kõik oleme huvitatud sellest, et eh, programmid oleksid sellised, et kõikidel inimestel, ka puuetega inimestel oleks neile parem juurdepääs, jah, me teame, et Äh, äh, siin võivad tekkida teatud konfliktid kultuurilise mitmekesisusega, aga ma olen siiski kindel, et kõikidele inimestele tuleb tagada juurdepääs audiovisuaalteenustele, nii et, et ma leian, et see lähenemine on õige ja äh, veel vastutus, jah, põhimõtteliselt Äh, on see e-kaubanduse direktiivis õigesti paika pandud, aga äh, peaks mõtlema, kas me ei peaks äh, selgitama, kes vastutab, kas see, kes sisu ise koostab või kes lihtsalt teistele sisuteenuseid pakub. niisiis niisiis selle üle peaks veel järele mõtlema ja me peaksime äh, vaatama, äh, kuidas asi täpselt e-kaubanduse direktiivis on reguleeritud, aga äh, põhimõtteliselt ei ole ma sellise lähenemise vastu. lihtsalt ma leian, et asi tuleks lihtsalt selgemaks teha, et suurendada õiglust kui tekib siis vastutuse küsimus internetiteenuse pakkujate osas, aitäh Grazie Elga. E ora passerei agli altri shadow, la collega Toom ha chiesto la parola. ja nüüd saab sõna proua Toom, aitäh. proua juhataja, ka mina sooviksin tänada komisjoni mõlemat ähm, raportööri ja mina ütleksin siis mõned sõnad äh, meie fraktsiooni nimel seda direktiivi on vaja uuendada ja parandada ja me tervitame komisjoni ettepanekut. ettepanekus on teatud muudatusi, millega soovitakse seda tuua kahekümne esimesse sajandisse. mainin vaid mõnda, sellepärast et muudatused on päris suured. esiteks lihtsustatakse reegleid, mis sätestavad ähm, päritoluriigi nagu me teame, selle üle tihti liikmesriigid vaidlevad. teiseks, direktiivi reguleerimisala laiendatakse ja see ähm, katab nüüdsest ka video jagamise platvormid. vaja on täita teatud tingimused nende platvormide osas ähm,. see uus ettepanek ei ole päris probleemi, probleemivaba, eriti mis puudutab praktikat. esiteks tuleb vaadata kindlasti üle definitsioonid ja siis tuleb mõelda ka erinevate sotsiaalmeedia platvormide mm, regulatsiooni üle. sotsiaalmeedia platv-, platvorm on ka väga tähtsal kohal. video jagamise platvormi sees on uus ähm, säte, mis puudutab vihakõnet. komisjon leiab, et see peaks viidama vastavusse praegus öö, oleva otsusega. loomulikult see on tervitatav ettepanek, aga samas on sellel teatud öö, praktilised küsimused ja küsitavused, kuidas see seostub e-kaubanduse direktiiviga, mis sätest, mis ja selles osas, et et millised on siis videoplatvormide omanike vastutus sinna pandud videote eest ja siis on veel kasutajate õigused. Need on vaid mõned küsimused, mis sellest ettepanekust tõusetuvad, kindlasti neid asju tuleb analüüsida ja vaja on saavutada tasakaal. tööd jätkub ma ei soovinud rääkida viis või kümme või viisteist minutit äh, täis. mul on tegelikult kaksteist küsimust siin kirja pandud, aga täna piirdusin siis sellisega. aitäh, äh, kolleeg Adinolfi. aitäh, lugupeetud kolleegid. ma alustaksin üldise kommentaariga seda on puudutanud ka juba proua juhataja. minu meelest on siin teatud huvide konflikt kahe raportööriga seoses ja selle öö, ka seoses võib riski Äh, võib risk tekkida kogu direktiivi käsitluse suhtes. eile oli meil äh, suletud uste taga keskustelu, minu arvates seda küsimust tuleb analüüsida, sellepärast et siin on nagu Damoklese mõõk meie peade kohal. inimesed võivad süüdistada meid erapoolikuses. me ei soovi, et korduks sama, mis siin, mis oli Itaalias peaminister Berlusconiga ehk kus oli huvide konflikt. minu arvates tuleks see nüüd korralikult ära lahendada ja sellele punkt panna, sellepärast et vastasel juhul võib sellega seoses riski alla sattuda terve direktiiv ja, ja institutsioonide ja meie töö usaldusväärsus minu arvates härra Schulz peaks hoolitsema selle eest, et see olukord saaks ära lahendatud. ja veel üks tähtis küsimus selle direktiiviga seoses. vahe tegi, tegemine erinevate teenuste vahel. no siin on terve suur hall ala, kõik ei ole mustvalge. me peame analüüsima, kas üldse on vaja nende teenuste vahel vahet teha. edasi päritoluriigi põhimõte, jah, see oli tähtis selleks, et kindlustada, et audiovisuaalmeedia teenuseid pakutaks aga samas siin peaks olema sellist, selline vahesamm, mis astutakse sellel kursil, mis viib digitaalse ühtse turu suhtes, siin ei tohiks olla mingisuguseid kunstlikke barjääre ja blokeerimist. nüüd see kvoodisüsteem Euroopa päritolu teoste levitamiseks, see on elulise tähtsusega. praegu on aga näha olnud, et see ei toimi Itaalias on näiteks tehtud tohutu palju erandeid Disneyle ja teistelegi. siis on veel alaealiste kaitse reklaam. minu kolleeg Roberto Fico võitis Itaalias terve lahingu, tal õnnestus ähm, avalik-õigusliku ringhäälingu lastekanalilt eemaldada reklaam. meie sooviksime näha, et kõikidelt lastele mõeldud kanalitelt kogu Euroopas kaoks ära reklaam. samuti sooviksime avalik-õiguslike, õigusliku ringhäälingu kanalitelt reklaami eemaldamist. ja kommertskanalid, kommerts-TV kanalid, kui nad soovivad ellu jääda ja jätkata, siis nad peavad ähm, värskendama ja uuendama oma tegevust. meie soovime väga selgeid reegleid nende inimeste jaoks, kes tegelevad turu järelevalvega. Nad peavad olema absoluutselt sõltumatud. Nad peavad olema absoluutselt poliitiliselt sõltumatud, piisab vaid, kui meenutada siinkohas äh,, siinkohal Berlusconit ja kindlasti tuleks mõelda ka rahastamise peale. me peame hoolitsema selle eest, et rahastamine oleks sõltumatu ning ühtlasi peaks olema ka motivatsioon, et korraldataks riigihankeid nendele sagedustele. väga selget määratlust on vaja ka rah-, avalik-õigusliku ringhäälingu jaoks AV turg on väga spetsiifiline turg ja tegelikult, kui siin valesti käituda, siis sellisel juhul võivad ohtu, võib ohtu sattuda demokraatlik ähm, elukorraldus okay.. aitäh, enne kui ma annan sõna teistele variraportööridele, peaks ette võtma ühe küsimuse, mida on vaja selgitada. eile oli meil pressi konverents, seda küsimust alust-, arutati pikalt ja põhjalikult ka koordinaatorite koosolekul. lõpetame variraportööridega ja kui vaja, siis kuulame ka ära, mida ütleb proua Verhoien ja teised. muidugi, läbipaistvus on väga oluline, mitte ainult äh, kolleeg Adenolfile, aga meile kõikidele kolleeg Trojevski ja siis Morgano ja siis proua Verhoien. aitäh, äh, ma teen suhteliselt lühidalt. Äh, mul on üks küsimus, äh, mis puudutab selle direktiivi mõjuhinnangut reeglid mis puudutavad suhteid äh, era- ja avalike teenusepakkujate vahel, kuidas need hakkavad välja nägema? need piirangud, mis äh, siiani äh, on selles vallas kehtinud, kas need selle direktiivi tulemusena muutuvad ja veel üks asi mina ei ole eriti optimistlik selles osas, et Eh, praegune direktiiv seitse aastat vastu peab, tehnoloogia areneb väga kiiresti, ma olen veendunud, et töö järgmise eh, direktiivi alles peaks alus, algama kohe ja mitte eh, pärast selle direktiivi vastuvõtmist. tehnoloogiaga reageerib nendele direktiivile ning leiavad, leiab suurepäraseid lahendusi selleks või leiab võimalusi reeglite vältimiseks, mida tegelikult veel ei olegi, ning äh, reklaami paindlikumaks muutumine, selles osas ei ole ma ka väga optimistlik äh, äh, paindlikumad reklaamipausid on midagi, millele millega kaasnevatest probleemidest peame olema teadlikud ja me ei tohiks huvi, äh, ära unustada siiski vaatajate huvisid ning äh, need teenusepakkujad, äh, kes tegutsevad väljaspool Euroopat, siia oma sisu saadavad, aga selle eest ei vastuta, kuidas nendega on? kolleeg e Morgan, aitäh täna hommikul kuuldu, sealhulgas see, mida ütles komisjon ja eelkõneleja mm,, kõige selle kuuldu hulgas me oleme põhiküsimused juba maha või juba ära kuulnud. komisjoni prioriteedid on väga positiivsed. lisaksin veidi. minu arvates on oluline, et me mõtleksime rahalisele poolele ka. vaja on kindlustada kaitse mitte ainult väikeettevõtetele ja võib-olla peaks neid ka paremini kaitsma, paremini määratlema, siin on palju ka mikroettevõtteid, mitte VKE-sid, aga mikroettevõtteid, kes selles sektoris tegutsevad see on see, mis tegelikult eristab meid. kui me neid ei kaitse, siis sellisel juhul ei jää tagajärjed tulemata ka turul. edasi ajakirjandus, ajakirjaniku vastutus platvormiga seoses. ka väga tõsiselt tuleb seda ähm, analüüsida, sellepärast et kui, kui me deklareerime vaid eesmärgid, aga järeltööd ei tee, siis ei vii see kuskile. siis on alaealiste kaitse, siis on juurdepääs. taaskord on tegemist ähm, sellega, et kaitsta just nimelt Euroopa loomingulisi ähm, ettevõtjaid no,. aitäh väga palju teemasid on siin. minul ei ole küsimusi mitte niivõrd äh, tehnilise poole kohta, vaid üldise suundumuse kohta. minu meelest siin on üldis-, üsna realistlikult analüüsitud turu arengut, aga samas ega tegelikult tulevikku ennustada on võimatu, ke-, kellelgi pole aimugi, milline näeb maailm välja paari aasta pärast, sellepärast et asjad arenevad väga kiiresti ja keegi ei oleks osanud paar aastat tagasi ennustada sel-, seda, mis, mis seisus me praegu oleme. sellest rääkis ka proua Verhoien. tehniline areng, viimase aja tehnilise, tehniline areng on tegelikult info nii-öelda kvalitatiivset tasandit väga märkimisväärselt halvendanud. väga palju on eksitavat informatsiooni ja suisa valeinformatsiooni. palju rohkem klikitakse sellisele informatsioonile, mis on kellelegi, mis on kellegi huvides, kui kui eh, sellisele informatsioonile, kus on nii-öelda tõde. ajalehtede koduleht, lehekülgedel avaldatakse artikleid, Facebookis avaldatakse ka aja, äh, ka artikleid, aga samas vastutus nende eest ei ole kaugeltki mitte võrdne. on veelgi teemasid, näiteks reklaam. arvestades seda, et ähm, proua Verhoieni huvide konflikti küsimus on juba tõstatatud pressikonverents toimus koordinaatorite koosolekul, me ka seda juba arutasime, mina leian isiklikult, et huvide konflikti ei ole. küsimus on selles, aga kas seda võidakse ära kasutada poliitiliselt? minu arvates seda asja tuleks sügavamalt analüüsida, enne kui edasi lähme, sellepärast et vastasel juhul võib kõik, mida meie komisjonis tehakse, sattuda kahtluse alla tulevikus. nii et seda asja tuleb analüüsida, isegi kui te ei kuulu ühe või teise ettevõtte nõukokku, aga te olete mingil moel seotud nende tegevuse korraldamisega ja nende tegevus on omakorda seotud meie öö, tehtava tööga, siis sellisel juhul tuleb öö, seda asja analüüsida. isegi kui siin pole nii-öelda ähm, täiesti ehedat huvide konflikti, siis kui siin on vähegi nagu huvide konflikti võimalust või selle huvide konflikti nägemise võimalust, siis sellisel juhul me peaksime seda asja arutama ja selles mõttes ma olen nõus proua Adinolfiga isegi kui ma usun, et tõelist ehedat huvide konflikti nende kahe kolleegi suhtes ei ole. annan nüüd sõna proua Verhoienile ja proua äh, Venerovale, sellepärast et ma arvan, et sellest on mm, läbipaistvuse suhtes ähm, abi. me soovime ju, et et äh, meie arutelu oleks nii avameelne kui vähegi võimalik. Nad ei ole nõukogu liikmed, nad on lihtsalt äh, nõustavate organite liikmed, nii et ähm, sõna Verhoien ja Kammerver. seda punkti me arutasime eile juba üsna tõhu, äh, pingsalt ja ka oma pressikonverentsil rääkisin, tahaksin siis eh, inimesi veel teavitada äh, et see reklaami küsimus puudutab ka laiemat avalikkust ja seal ei ole mingit huvide äh, konflikti, sest äh, selle Ringhäälingu nõukogu äh, koosseis või struktuur on selline, et see ei ole mingi nõukogu, vaid pigem programmi edastajate ja vaatajate ühendus niisiis ähm, et äh, seal on äh, ainult piiratud arv saadikuid, nii et seal ei ole valitsuse liikmeid, äh, vaid seal on saadikud, kes on samuti kodanike esindajatena selles organis. niisiis ja see Ringhäälingu nõukogus oleme me just sellises funktsioonis Äh, äh, nii et, et äh, poliitiku artiklile vastupidiselt ei saa me mingeid proteilisi suulisi, suuniseid, see nõukogu on täiesti sõltumatu tegemis-, ka sellel nõukogul on e, e omaette eelarve, mis tuleb Ringhäälingu maksudest, nii et tegemist on täiesti sõltumatu organiga. me ei saa mingeid rahad riigilt ning me ei ole ka äh, kellegi teise ees aruandekohustuslikud, mitte ka liidumaade ees aruandekohustuslikud, äh, kes meid sinna, meid kui poliitikuid sinna on saatnud, vaid me oleme tõesti vastutavad ainult kodanike ees, ähm, äh, kes, keda me seal esitame ning meil on samasugused kodanik, kohustused kodanike ees seal, nagu meil on praegu siin parlamendis. nii et, et seal ähm, Eh, ei saa olla mitte mingisugust huvide konflikti eh, ja eh, kui kedagi häirib see, et kaks sakslast kaasraportööridena seda raportit koos, koostavad, siis ma tahaksin öelda, et me oleme siin parlamendis mitte kui sakslased, vaid kui kodanike esindajad Äh, ja ähm, loomulikult ähm, me järgime ka oma liikmesriikide huve, aga kõige olulisem on siiski leida tasakaal erinevate liikmesriikide huvide vahel siin. Äh, ma olen oma varasemas töös selgelt mõista andnud, et ma ei esinda ainult Saksamaa huve, vaid ka äh, teiste huve ja ma arvan, et kõik siin kojas suhtuvad sellesse ülesandesse väga tõsiselt ja kui kedagi häirib see, et kaks sakslast prantslast on kaasraportöörideks, siis eh, tuleb eh, küsida, et kas samast rahvusest inimesed võiks üleüldse olla ka variraportöörid eh, või, või edasi, nii et, et Äh, võib-olla peab siis arves, palju rohkem arvestama raportööri rahvusega. Äh, ma arvan, et äh, tulemus oleks palju hullem, kui raportöör oleks selline inimene, kes esindab ainult oma liikmesriigi huve ja seda me siin kojas ei tee, meil on raportöörid, meil on variraportöörid, me teeme omavahel koostööd. peame töö käigus arvestama ka kolleegide ettepanekutega ja me oleme juba selgelt, selgitanud, et Eh, nii nagu varem eh, ka paljude teiste raportite juures oleme üritanud tegutseda väga läbipaistvalt, kaasanud ka sidusrühmi. Eh, nii et me ei pea mingeid eravestlusi kuskil kontorites, meie soovime tõesti avalikku kuulamist korraldada sidusrühmadega, kus ka variraportöörid ja kõik teised asjahuvilised saavad osaleda. nii et, et kõik saavad võrdse informatsiooni Äh, olgu tegu siis sidusrühmade või ükskõik kellega. Äh, niisiis me tõesti soovime, et meil oleks tõesti väga läbipaistev ja äh, avatud lähenemine ja et me seda arutelu sellises vaimus saaksime ka vedada. Need kohtumised, mis meil juunis-juunis on plaanis, need loodame just selles vaimus läbi viia, nii et, et pärast suvepausi saaksime juba esimest ettepanekut arutada, siis toimub meil ka mõttevahetus septembris Äh, siis saame samuti asja väga intensiivselt arutada ja siis on suhteliselt pikk tähtaeg äh, muudatusettepanekute esitamiseks kuni kolmeteistkümnenda oktoobrini Äh, see äh, ei ole alati nii äh, kõigi raportite juures, näiteks eile tutvustati meil siin ühte raportit, mille muudatuste ettepanekute tähtaeg on juba homme. nii et, et ma arvan, et meil on siin just sellepärast selline väga pikk muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, et kõigil oleks selleks aega ja me tõesti soovime, et meie töö oleks väga läbipaistvam ja me üritame tõesti kõik teha selleks, et selline äh, poli-, poliiti-, sellised poliitilised meelsused, nagu oleks sakslased selle raporti kaaperdanud, et, et äh, see, sellisele lähenemisele tahame otsustavalt vas-, äh, suhtumisele tahame otsustavalt vastu astuda ja ma loodan, et see selgitus ja see, kuidas me töötame ja kuidas me ka varem oleme töötanud, võimaldab kolleegidel meid usaldada ja mitte ainult siin komisjonis, vaid kogu parlamendis, aitäh! Sabine Petre Petra, aitäh! Äh, jah, ähm, Sabine juba ütles äh, üsna äh, palju ära selle kohta, mis puudutab võimalikku huvide konflikti. mina tahaksin samuti korrata, et minu arvates sellist huvide konflikti ei ole sellepärast, et ma olen Euroopa Parlamendi liige ja ka selle Ringhäälingu nõukogu liige ning esindan neid, äh, nende kodanike huve, äh, kes mind on valinud, nii on äh, näiteks ka seal, et Rhein-Westfali Ringhäälingu nõukogus ma esindan vaatajate ja kuulajate huve ja mitte ERR-i huve, nii et, et me oleme selleks valitud, et avalik-õiguslikke ülesandeid täita, et vaadata, Äh, kuidas Saksamaal äh, neid põhimõtteid ellu rakendatakse. Äh, me tahame hoolitseda selle eest, et Saksamaa ringhäälinguorganid tõesti oma avalik-õiguslikke kohustusi täidavad niisiis no, ma tahaksin öelda, et meie nõukogul ei ole mitte mingisugust mõju äh, programmi üle äh, äh,, selle eest vastutavad siiski äh, programmide toimetajad, nii et, et meie, meie seda ei mõjuta. mis puudutab nüüd äh, tasustamist, siis äh, äh nagu ma ütlesin, sellel Ringhäälingu nõukogul on oma eelarve ja on vastu võetud ka uus seadus, kus konkreetselt selgitatakse, et see eelarve peab olema läbipaistev ja äh, sõltumatu äh, Saksamaa Ringhäälingu organisatsioonist äh, ning niisiis Saksamaa ringhäälingul ei ole mitte mingisugust kaasarääkimist selle eelarve üle, see eelarvet rahastatakse ringhäälingu Äh, maksudest, mida kõik Saksamaa elanikud peavad maksma niisiis, selline huvide konflikt, äh, sellist huvide konflikti ei eksisteeri ja sellesse äh, Ringhäälingu nõukokku kuulub nelikümmend üheksa saadikut ja ainult üheksa neist on siis Euroopa Parlamendist või mõne liidumaa parlamendist, nii et, et see arv on nii väike, et meil ei ole üleüldse mingit äh, võimalust seal nii-öelda poliitikat ajada. ja see on äh, ka Äh, ja näiteks äh, Saksamaa põhiseaduskohus äh, on samuti otsustanud, et see asi niimoodi on, niisiis ma võin tõesti kinnitada, et jah, võib-olla mõnikord on tekkinud äh, arusaamatusi, sest ma tean, et teistes liikmesriikides on avaliku-õigusliku ringhäälingu tegevus korraldatud teisiti ning äh, ja äh, Eh, mõnedes liikmesriikides võib, võib-olla tõepoolest poliitikud üritavad avalik-õigusliku ringhäälinguorganite tegevust mõjutada, aga Saksamaa õigussüsteem tõesti eh, näe, eh, on selline, et see ei ole võimalik. nagu ma ütlesin, seda on otsustanud, sellise otsuse on langetanud ka Saksamaa põhiseaduskohus, nii et, et ma tõesti usun, et Äh, siin äh, on meie positsioon küll täiesti kindel ning äh, siin mingi valitsusepoolse mõjuga küll tegemist ei ole. meie ei ole kohustatud ei Rheinvestfali Liidumaa valitsuse ega kellegi teise ees ning meie lihtsalt teeme oma tööd kui parlamendisaadikud ja tahaksin veel kord lisada, et see menetlus, mille me oleme valinud, me teame, et see jah, tekitab kahtlusi ja, ja mõtteid, et miks just kaks sakslast seda raportit koostavad. me oleme tõesti üritanud selgeks teha, et me soovime konstruktiivset ja äh, avatud koostööd variraportööridega, me soovime, et meil oleks väga läbipaistev menetlus, et äh, me tõesti äh, Äh, ei jätaks kõrvale ühtegi sidusrühma, sellepärast et me tahaksime äh, et kõik sidusrühmad teaksid ka, mida võimalikud konkurendid või partnerid selle direktiivi kohta on öelnud, minu arvates on see vajalik ja mõistlik äh, komisjoni ettepanek äh, on kahekümne viiendast maist saadik olemas olnud ja äh, kõik saavad järele juba mõelda, milliseid muudatusettepanekuid nad soovivad seada. Äh, te ei pea ootama, mida tarka meie siin omavahel välja mõtleme, te saate kõik oma panuse sellesse töösse anda ja ma arvan, et kolmteist oktoober on siis see tähtaeg Äh, kus äh, muud, milleks muudatusettepanekud peavad valmis olema ja äh, tahaksin veel öelda see võrgude identiteedi teema, see on jah, üks teema, kus komisjoni ettepanekus tõesti reeglid väga selgelt valetajad, et kuidas sagada see saadete terviklikkus ja see, et äh, oleks selgelt reguleeritud, äh, kas, äh, kes sellest kasu saab ja mis puudutab nüüd geoblokeerimist, see tegelikult ei ole selle direktiivi teema ja seetõttu tahaksin sellega selgelt Äh, välja öelda, äh, et see teema on seotud autoriõigusega ja sellel direktiivil ei ole autoriõigusega mitte mingit pistmist ja kui me tahaksime selle direktiivi raames geoblokeerimist arutada, siis siin me seda ei saa teha, me peaksime seda tegema kuskil mujal. Äh, jah, me võime see, ma arvan, et siinkohal oleks vale see teema üles võtta. aitäh Collega Paltese eh, e Tom. Sì, vorrei essere più chiaro perché forse <clears throat> non mi sono espresso. võib-olla ma ei väljendanud ennast väga selgelt. mina ei näe siin mingisugust majandushuvide konflikti, nii nagu selles poliitilises artiklis öeldi. Need kaks kolleegi ei ole Saksa Ringhäälingu palgal aga see ei välista konflikt või probleemi. küsimus on selles, et nad on sakslased. Nad on nii-öelda poliitilise instrumendi, poliitilise toimimisvahendi osa Saksamaal ja see raport on jälle ka poliitiline instrument Euroopa tasandil, nii et võib-olla on siin tegemist poliitilise äh, huvide konfliktiga. mina ei ole kursis äh, Saksa mm, televisiooni struktuuriga. ma ei tea, mis organ see on, äh, mille liikmed kol-, äh, liikmeteks kolleegid on, võib-olla see on Itaalia süsteemi sarnane. igal, aga kui mina oleksin mingisuguse organi liige, mis on seotud Itaalia äh, televisiooniga, siis sellisel juhul mina ei pea korrektseks taotleda, et mina saaksin endale raporti, mis tegeleb AV-meediaga Euroopa tasandil, ma ei pane siin sugugi küsimärgi alla kolleegide ausust, sõltumatust ja nii edasi, siin on teine probleem minu meelest, aitäh, proua Toom! ma tänan, ma tõesti hinnata, kuivõrd emotsionaalselt kolleegid rääkisid, aga vähemalt tõlges oli see väga emotsionaalne. Äh, kaks märkust lihtsalt selle kohta, mis puudutab väitet, et siin on süüdistuses sakslased midagi kaaperdanud, vaadake, ma olen Eestist, eestlasi on Euroopa Parlamendis kuus ja kogu tahtmise juures me pole võimelised kaaperdama mitte midagi Äh, nii et äh, see suuruse nagu vahe võib-olla annab teatud nagu jumet siia, aga tegelikult äh, olgem ausad, kui me räägime näiteks kuulamiste ekspertide valimistest, me alati siin komitees peame silmas äh, igasugust nagu tasakaalu, nii soolist kui geograafilist, antud juhul me seda ei teinud nii et tegelikult äh, ma lihtsalt, mul on paar ettepanekut tulevikuks, et kuidagi nagu rahumeelselt selle asja nagu lahendada, et selge see, et selle raportita me lähme edasi nii, nagu ta on ja las ta niimoodi olla. Äh, keegi ei väitnud mitte kunagi minu teada, et tegemist on mingisuguse seaduse rikkumisega kui siis on nagu mingi eetiline konflikt, aga ma usun, kui me räägime suud puhtaks, siis me selle konfliktiga suudame ammendada. nii et ma teeks tulevikuks kaks ettepanekut, ettepanekut. esiteks, äh, me vaatame äh, seda geograafilist tasakaalu äh, mitte ainult kuulamiste, aga vaid ka sellistel juhtudel, kui meil on näiteks kaasraportöörid ja teiseks ma usun siiralt, et seda olukorda poleks tekkinud, kui kolleegid oleksid tõstes käe ja ütles, et tunnevad selle vastu huvi, samas öelnud kolleegidele, et nad töötavad Rahvusringhäälingus. siis oleks pilt selge algusest ja me poleks seda poliitiku vastikut artiklit pidanud siin pikki päevi arutama, aitäh. Eh, gracias, kolleeg, kolleeg Truupel. Um, jah, mina kuulun ka väikesesse fraktsiooni ja mõistan täiesti, et mõned väikesed fraktsioonid võivad olla rahulolematud. mul tuleb meelde see koordinaatorite koosolek, kus me arutasime neid asju. selge on see, et suurimatel fraktsioonidel on suured huvid mängus ja samas neil on ka inimesed, kes on vägagi teadlikud selles küsimuses. mina juhatasin seda kohtumist ja oli arusaadav, et oli nagu ebamugavustunne, aga samas hääletamisel oli ikkagi täiesti selge enamus anda see raport just nimelt nendele suurtele fraktsioonidele. nüüd see võimalik huvide konflikt. mina leian, et ähm, loomulikult liikmesriikides on rahvuslik, avalik-õigusliku ringhäälingu reeglid erinevad. Saksamaal on väga selge, et see konkreetne organ on nii-öelda järelevalveorgan, sõltumatu järelevalveorgan ja ei saa panna võrdusmärki selle on organi ja nõukogu vahele. taolisel juhul oleks täiesti selge huvide konflikt, kui kolleegid oleksid nõukogu liikmed. antud juhul nad ei ole nõukogu liikmed, see sõltumatu järelevalveorgan on paika pandud selleks, et teostada järelevalvet avalik-õigusliku ringhäälingu tegevuse üle, kas nad toimivad niimoodi, nagu seaduses ette nähtud. ja poliitilis-, poliitikutel ei ole selles ähm, organis enamust, seal on väga palju ka üldsuse esindajaid ja seetõttu minu jaoks oli nagu selge, et kuna siin on meie komisjonis teatud pinged, et siis sellepärast on kõige parem nii-öelda väga avatult tegutseda, avameelselt rääkida need asjad selgeks tähtis on, et meil sünniks, meis, meie vahel sünniks taas see koostöövaim. sest mina ausalt öeldes, kuigi ma vaatasin ja vaatasin uuesti, mina ei näinud huvide konflikti, aga põhimõtteliselt tuleviku seisukohalt oleks vaja mõelda selle asja üle ja tähtis on olla hästi läbipaistev ja avatud sooviksin siinkohal öelda suur aitäh kõikidele, et te oma positsioone selgitasite. põhimõtteliselt me kordasime seda arutelu, mis meil eile juba toimus, aga ma arvan, et see oli vajalik. ja teha seda nii-öelda avalikult. see oli igati läbipaistvuse huvides. suur aitäh asepresident äh, Trüpfelile selle kom-, äsjase kommentaari eest ma mõistan ka selle, seda, mida ütles kolleeg Maltese, et tegelikult siin selle huvide konfliktiga seoses on nagu kaks tasandit. minu arvates huvide konflikti ei ole, sest vastasel juhul me ei oleks ju kogu seda masinavärki niimoodi käima pannud ja otsustanud seda. minu arvates on tegemist eh, nii-öelda sõltumatu organisatsiooniga see, mille liikmed kolleegid on. seda organit finantseeritakse sõltumatust eelarvest, mitte avalik-õigusliku ringhäälingu eelarvest, see on ka väga tähtis element. me panime ametlikult paika, millistest fraktsioonidest peaksid tulema kaasraportöörid kaasraportöörid määrati ametisse ja variraportöörid noh, ähm, variraportöörid otsustasid siis, siis öö, ähm, sotsidest. Ne-, nende roll on ka väga tähtis ja need asjad on ka fraktsioonides paika pandud vabandust, et ma katkestan. aga sellest ju keegi ei räägigi. meid ei huvita nimed, küsimus on fraktsioonides. esinaine, jah, ma saan kõigest sellest aru, ma lihtsalt räägin teile praegu, kuidas neid asju otsustati. fraktsioonide sõnavõtjad, nimel sõnavõtjad liikmete hulgas oli ka teatud kollegiaalsus ju. ma, mina usun, et äh, kolleeg Adinolfi, kolleeg Maltese tõstatatud küsimused, et äh, nendele tuleb siiski tähelepanu pöörata. mina ja proua Toom, meie ütlesime, et me soovime, et geograafiline tasakaal oleks paigas ja otsustati, et tänu sellele, et nendel kolleegidel on vajalikud kogemused ja nii edasi, et sellest lähtuvalt me panemegi need asjad paika niimoodi. Neid avalikke koosolekuid saab olema kolm, seal on ka erinevate huvigruppide esindajad olemas me teame väga hästi, et nii Sabin kui Petra teavad, et me oleme kohustatud esindama eurooplasi. mitte ainult neid, kes meid on konkreetselt valinud, mitte ainult oma valijaid. aga nüüd äh, selleks, et külaliste suhtes äh, nii-öelda korrektselt käituda, siis me peaksime oma äh, debatiga edasi minema. aitäh, lugupeetud esinaine, tõepoolest vastab tõele see, mida te ütlesite ja seetõttu ma ei soovinudki algul sõna võtta, aga ma näen ühte teist ohtu, Sabine ja äh, Petra puhul me võime lähtuda sellest, et nad on väga moraalsed inimesed, ausad inimesed, aga ehm, me peame arvestama, et on ka selliseid inimesi, kelle puhul me seda kõike äh, nii täpselt ei tea ja siis võivad asjad ka viltu minna nii et, et me peame ehm, arvestama sellega, mis reaalses maailmas toimub Äh, äh, olgu jutt arvamustega või hinnangutega, kõigega, mida me arutame, paljud inimesed ei saa sellest aru ning äh, seetõttu hakatakse ütlema ka asju, millel tegelikult tegelikkusega mingit pistmist pole. ning ma arvan, et me peaksime ka praegu selle arutelu lõpetama Äh, mul on äh, äh, suur hirm selliste avalduste ees. mul on ko kogemusi, ma tunnen Sabinet ja Petrat ja, ja, ja te teisi ning ma arvan, et nende osas me küll midagi kartma ei pea. jah, nad on mina olen samuti Kreekas äh, mõnede seltside eesseisluses ja minu kohta võis ju ka selliseid asju öelda. Schumann. aitäh. me ei räägi siin ainult Wagnerist, Schumannist ja Verdist. Äh, me peame nüüd siiski oma arutelu lõpetama põhiline on see, et me kõik peaksime tegutsema nii läbipaistvalt kui vähegi võimalik. aga täpselt sama pu-, kehtib ka ajakirjanike hulgas ke-, või ajakirjanike suhtes, kes ka ei tohiks väita alusetut. aga nüüd teema on vaieldamatult oluline, aga kas me nüüd saaksime siis punkti panna sellele teemale? ja teha seda vastastikuse usalduse ja koostöö vaimus. vaid paar märkust veel. kõik kõnelejad, variraportöörid on tõstatanud väga olulisi teemasid. mina sooviksin aga mõista mõningaid asju paremini. esiteks, reklaam ja paindlikkus. loomulikult on meil vaja tasakaalu. tasakaalu ressurssides, nagu kaasraportöör ütles, on väga oluline seda edasi arendada tellitavad teenused ja platvormid peaks olema rohkem kaasatud, kui nad seda senini on olnud. põhimõtteliselt tähtis on, et oleks võimalik Euroopas teoseid luua. aga selle paindlikkuse kohta mida need erandid siis tegelikult ette kujutavad? tekstis on öeldud, et mõned asjad on reguleerimisalast väljas. näiteks ähm, kui on ähm, vaatajate hulgas suur alaealiste osakaal. teine asi on veel see segadus. kas on tegemist reklaamiga või kas on tegemist nii-öelda sponsoreeritud sisuga? see on nagu vari, vari, varjatud reklaam kas me selle jätame täiesti lahtiseks või me ka siin oleme märksa rangemad. edasi platvormide toodetud sisu, näiteks Youtube ja muudki platvormid, mis toodavad sisu ka. siin on meil noh, intensiivsem alaealiste kaitse vihakõne takistamine ja nii edasi, aga minu meelest siin oleks vaja minna veelgi kaugemale ja minna veelgi konkreetsemaks nende platvormide vastutuse osas ja mitte ainult piirduda e-kaubandusega. ehk teiste sõnadega on küsimusi, mida on vaja selgemaks saada, aga nüüd annan sõna teile. suur aitäh, proua juhataja ja suur aitäh kõikidele kõnelejatele. tõstatati päris mitmeid küsimusi, kõikidele vastama ei hakka, aga võtaksin ette need, mis on seotud ka teie lõpusõnadega ja seetõttu väga asjakohased. üks asi, mida paljud mainisid, lineaarsed teenused ja mittelineaarsed teenused. mis toimub, kuidas toimub, kas nende vaheline piir hägustub ja nii edasi. Te ütlesite väga õigesti ja väga selgelt, et kõik muutub väga kiiresti A me ütlesime ka alguses, et siin on tegemist nagu asjade pideva arenguga, evolutsiooniga, aga samas ärimudelid on jätkuvalt väga erinevad. siin tekibki nüüd küsimus, et kuidas me siiski suudame saavutada oma eesmärgid, arvestades seda, et ärimudelid on väga erinevad. küsimus on, kuidas me kohaneme või kohandame oma tööd lähtuvalt erinevatest ärimudelitest. siin oli juttu ärilistest teadaannetest ja platvormidest. meie lähtume praegustest reeglitest, muuhulgas nendest, mis on ähm, ära toodud ebaausate kaubandustavade direktiivis teiseks, me teame, et selles valdkonnas on päris palju nii-öelda eneseregulatsiooni ja oma uurimusest teame ka, et see eneseregulatsioon toimib üsnagi hästi ja sellepärast me selles küsimuses ka midagi konkreetset ette ei pannud. edasi kvoot ja sisu, kvoodid ja sisu. tellitav video, sealt me oleme ette pannud kaks asja esiteks, esiteks kahekümneprotsendine kvoot ja teiseks see, et Euroopa päritolu toodang oleks nii-öelda nähtaval kohal. Teie, proua esinaine, tõstatasite videoplatvormide küsimuse, noh, siin on muidugi väga erinev seis, kasutajad laadivad üles sisu. ma kujutan ette, et väga pal-, väga paljuski äh, nii-öelda toimetajapoolne vastutus puudub, ähm, sellest lähtuvalt võib-olla peaks ka mingisugust kvooti kasutama. üks asi, mida ma sooviksin rõhutada, see oli ka teie jutus väga selge, meie nõuame täielikku läbipaistvust. ja proua Trüffel rääkis siin ka toodete paigutamisest. seda peab väga, see peab väga selgelt nähtav olema, et äh, millal ja ku- ja mis moel on tegemist tootepaigutusega. edasi teine punkt, mida paljud kõnelejad tõstatasid, oli seos e-kaubanduse direktiiviga. meie püüame paika panna, et viide, videoplatvormidel oleks mingisugune miinimumvastutus. me mõistame, et nende ärimudel on erinev me ei arva, et me peaksime vastutuse, vastutuse korraldust muutma, me leiame siiski, et nad peaksid võtma meetmed ja kui ma, kui nad meetmeid ei võta, siis sellisel juhul võib neid ehm, karistada, aga samas nad ei saa, me ei näe ette seda, et neil oleks täielik nii-öelda toimetaja vastutus ja muidugi inimestel, kui nad ei ole millegagi rahul, siis neil on võimalik esitada ka kaebus. veel üks asi, mida paljud tõstatasid, ligipääsetavus, juurdepääs. komisjoni lähenemine selles on väga koherentne, see me oleme tegelikult läinud kaugemale kui artiklis seitse direktiivis praegu sätestatud on. me mõistame loomulikult selle küsimuse poliitilist tähtsust. kui nüüd peaks tulema välja, et eh, juurdepääs, pääs ei ole reguleeritud piisavalt, siis muidugi me arvestame seda ka praeguses direktiivi ümbervaatamise töös et kui me peame kurssi muutma läbirääkimiste käigus, siis me seda ka teeme. ja viimane küsimus. signaali küsimus. ja üks teinegi veel, selle kohta on muidugi põhjenduspunkt kolmkümmend kaheksa, mis eeldab, et liikmesriigid peavad võtma meetmed. see taoline toimimine tegi meist väga ebapopulaarsed õigustalituse silmis. kohustus tegelikult kehtiks ka mitte audiovisuaalmeedia teenuste pakkujate suhtes, mis loomulikult jääb väljaspoole direktiivi reguleerimisala. ehk ähm, see muutis meid natukene ebapopulaarseks, aga siis signaal ja siin üksteist ütles, et kas ähm, see direktiivi eelnõu on nüüd õige koht selles, selle reguleerimisest. meie siiski arvame, et on. nii et suur-suur aitäh, et täna hommikul oli võimalus teiega kohtuda, sooviksin rõhutada, et siin on tegelikult paljugi ähm, mängus usaldusväärsusega seoses, ehk me peaksime kiiresti tegutsema selle dossieega edasi. Eh, aitäh. see oli meie esimene arutelu, ma arvan, et see on üks paljudest. nagu te kõik näete on meie komisjon väga aktiivne ja tunneb väga suurt huvi nende teemade vastu, need on väga olulised teemad, strateegiliselt tähtsad teemad ning meie jaoks on see direktiiv tõesti uue digitaalse strateegia üheks alussambaks. sest et see puudutab otseselt ähm, kultuurisektorit, kultuurilist mitmekesisust ning äh, keskendub ka Euroopa päritolu teostele ning hoolitseb selle eest, et ringhäälingus valitseks tasakaal äh, programmide edastamisel ning äh, äh, siis ka online-keskkonnas hakkavad kehtima kohustused ja reeglid, mida seal praegu ei ole, iseäranis need kohustused ja reeglid, mis puudutavad alaealisi praegune olukord on vastuvõetamatu, nii et, et me loodame, et meid ootab ees hea koostöö, loomulikult parlament vajab aega, meil on juba väga selge ajakava, aga äh, kolleegid, äh, variraportöörid äh, vaja, peavad tegema võimalikult palju koostööd, et meie koostatud tekst oleks tõesti see, mis suudab tekkivate probleemidega arvestada aitäh, et te täna siia tulite. ma vabandan, et see arutelu ei keskendunud päris sellele, mida te ootasite, aga see juhtub, kui avalikult selliseid olulisi teemasid arutatakse ja ma arvan, et te saite selgema pildi ka meie komisjoni rollist, aitäh. <laughs> Bene, ora inviterei subito perché siamo in leggero ritardo un graditissimo eh me oleme oma ajakavast natukene maha jäänud ja paluksin nüüd siia tulla meie järgmistel külalistel. niisiis, palun istuge kõik oma kohtadele. Allora, prego. Eh, noi abbiamo oggi il piacere. meil on täna väga hea meel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 kolleeg Grammatikakis, proua Verhaien. Kakis. I'd like that some colleagues eh, eh, stay here because it's very interest for us meie jaoks on väga huvitav eh, arutada UNESCO konventsioon, kultuurilise mitmekesisuse konventsiooni teemadel. Noi abbiamo il piacere di avere oggi con noi e, e mul on väga hea meel, et meil on täna selline oluline kohtumine. me tervitame siin äh, Francesco Pandariini UNESCO-st. tegemist on meie jaoks tõesti väga olulise kohtumisega. nagu te juba aru saate, on meie hommik olnud juba üsna tihe, meil oli, äh, mit-, meil toimusid mitmed hääletused, olulised arutelud aga me ei tahtnud last äh, jätta kasutamata võimalust ka teiega kohtuda ja seetõttu tahaksin teid tänada, et te siia tulite. selle parlamendi äh, koosseisu ametiajal on, on meil olnud võimalus härra Francesco Mandarinit siin komisjonis võõrastada juba äh,, võõrustada juba korduvalt Äh, ta on ähm, kultuuriküsimustega tegelev äh, asepeadirektor UNESCO-st ning me hakkame äh, praegu arutama ühte olulisemat UNESCO konventsiooni, see on kahe tuhande viienda aasta konventsioon, mille on ratifitseerinud sada nelikümmend üks riiki ja selle on ratifitseerinud ka Euroopa Liit ja sellist asja tuleb üha rohkem ette, sest äh, aluslepingutes on vastavad õiguslikud alused nüüd olemas. see konventsioon esmakordselt ähm, loob selged suhted selle äh, teeb selgeks, milline on selle konventsiooni äh, ülemaailmne kohaldamine, nii et see konventsioon saadab äh, välja väga ol äh, olulise sõnumi. konventsiooni raames toimub liikmesriikide tegevuse üle kontroll ja niimoodi on võimalik saavutada neid nelja eesmärki, mida te olete seadnud seoses konventsiooni ellurakendamisega. Te tahate toetada jätkusuutliku kultuuri juhtimise süsteemi samuti Euroopas pärast kriisi on meil vaja üha rohkem investeerida kultuuri, vähemalt minu koduriigis üritatakse seda teha. meie komisjon vaatab läbi integreeritud juhtimisraportit, samuti Äh, pöörame väga suurt tähelepanu äh, kunstnike, kultuuritegelaste mobiilsusele, äh, samuti inimõiguste ja põhiõiguste edendamisele. ja tahaksin mainida, et kultuuriõigused õigused on inimõiguste osaks eriti palju aega meil ei ole, seega ma pikemalt enam ei räägiks, aga tahaksin öelda, et meid väga huvitavad kontaktid teiega ning parlamendil on UNESCO-ga ka pilootprojekt, äh, mida rahastatakse juba sellel aastal ja see peaks jätkuma ka järgmisel aastal. ning äh, see peaks looma võimaluse tugevdada sidemeid võrgustike vahel, äh, vahetada paremaid kogemusi selle kohta, kuidas asju juhitakse Euroopas ja UNESCO-s ning ähm, lähendada Euroopat ja UNESCO-t kultuuripärandi äh, levitamisel. Itaalia on saatnud äh, rakkerühma UNESCO juurde ning äh, meil on ka kultuurikaupade importimise konventsioon, aga annan teile nüüd sõna. ja teil on umbes pool tundi, palun aitäh, tahaksin tänada teid, lugupeetud esinaine eh, ja ka komisjoni selle eest, et te kutsusite mind siia, mind ja Daniel Kliši. Eh, taha, eh, tahaksime teile siis tutvustada oma raportit. nagu te juba ütlesite, see on osaks meie jätkuvast koostööst UNESCO Äh, on äh, loonud äh, väga tiheda koostöövõrgustiku Euroopa Liiduga ja loodame seda võrgustikku tulevikus tugevdada ja laiendada. see raport, mida ma teile lühidalt tutvustan ja ma arvan, et teil on siin olemas ka selle raporti koopiad, ja loomulikult jätan sekretäriaadile ka koopia nii et, et see raport, äh, on, meil on olemas ka selle raporti kokkuvõte, mida komisjoni liikmed võiksid vaadata. tahaksin vaadata äh, või tahaksin öelda, et äh, see raport sündis tänu rahvusvahelisele koostööle ja toetusele, mida me saime tahaksin rõhutada seda, et see raport äh, äh, käsitleb sellist koostöövaldkonda, mis on meie jaoks äärmiselt oluline. meil on tegelikult ühine tegevuskava, mis puudutab kultuurilise väljenduse ja mitmekesisuse kaitset. see on ainus äh, kon-, kultuuriteemaline konventsioon, mille Euroopa Liit on ratifitseerinud ja äh, niisiis äh, meie jaoks on see väga oluline. Äh, äh, see annab konventsioonile laiema kõlapinna ja võimaldab meil seda ka laiemas ulatuses ellu rakendada. Euroopa Liidu aruandluses Äh, on väga selge, seda programmi on siis, või seda konventsiooni on rakendatud kahe tuhande kümnendast aastast alates ja äh, väga palju vahendeid on eraldatud selleks, et kolmeteistkümnes riigis luua tingimused äh, Äh, kultuurisektori korraldamiseks ning mõista loomesektori rolli arengus ja äh, avaliku sektori poliitika kujundamises. ma arvan, et tulemus on väga huvitav ja meie sooviksime seda koostööd loomulikult jätkata äh, see on loomulikult osaks ka konventsiooni normaalsest toimimisest, aga, aga igasugune toetus on teretulnud tegemist ei ole ainult kultuuriküsimusega, see on ka poliitiline küsimus ning asjaolu, et Euroopa Liit seda konventsiooni toetab, on võib-olla peamine põhjus, miks meil õnnestus hakata väga kiiresti seda ellu rakendama ja ka ratifitseerimismäär oli nii kõrge, vähem kui kümne aastaga on konventsiooniga liitunud sada nelikümmend üks riiki see ei ole meie arvates loomulikult piisav, me tahaksime, et kõik riigid sellega liituksid aga e, tegemist on tõesti e, rahvusvahelise koostööga. E, ma ei hakka siin üksikasjades laskuma, aga kui te, kui te vaatate, siis maailmas on palju riike, kus on nüüd oma poliitika kultuuri jaoks ja just nimelt seetõttu, et Euroopa Liit on meie tegevust toetanud Äh, selles raportis vaatasime siis esimest korda äh, konventsiooni toimimist äh, kümne aasta jooksul ning ma arvan, et peamine põhjus, miks me seda raportit tahtsime koostada, on see, et viimase kümne aasta jooksul on kultuurivaldkond maailmas väga palju muutunud Äh, internetihiiglased on tekkinud, äh, sotsiaalvõrgustikud, äh, digitaalne revolutsioon on käimas ja see on täielikult muutunud, muutnud seda, kuidas kultuuri toodetakse, levitatakse ja nõnda edasi ja see oli seotud ka, selle kõigega oli seotud ka teie eelmine arutelu nii et, et äh, me tahame siis vaadata, mis selles uues maailmas on toimunud, tahame anda sellesse oma panuse, niisiis äh, siin raportis siis vaatamegi neid viimase kümne aasta arenguid, tahame juhtida tähelepanu ka probleemidele ja süsteemi nõrkadele kohtadele, aga samas äh, tahame anda ülevaate ka parimatest toimimistavadest, poliitikast, mis on suutnud digitaalset revolutsiooni ära kasutada ja loomulikult üritame arenguid mõõta, see ei ole kerge, äh, nagu te väga hästi teate. Äh, sellepärast, et äh, väga raske on mõõta kultuuri, nii et, et see on suur väljakutse, mida, mis meil on. ja loomulikult me soovime, et see poliitika leiaks kajastamist ka ÜRO uues tegevuskavaks aastast kaks tuhat kolmkümmend ja te teate, et viimastel aastatel me oleme teinud väga palju tööd selleks, et kultuur, kultuuripärand oleks selles kahe tuhande kolmekümnenda aasta strateegias sees ja nüüd see seal ka on. see puudutab paljusid valdkondi, aga tulemusi näeme siis sellel aastal näiteks äh, kui avaldatakse uus linnade tegevuskava, sealt võite juba näha, et sellega on üsna palju arvestatud ja seetõttu me oleme väga rahul selle tulemusega see äh, konventsioon äh, omab väga paljusid eesmärke ja teie juhtisite tähelepanu neljale küsimusele, kuidas konventsioon on suutnud äh, äh, panna riike oma poliitikat muutma, teiseks, kui tõhusalt seda poliitikat on ellu rakendatud ja kolmandaks, kuidas poliitika ja muud meetmed on olukorda parandanud kultuurilist, äh, kultuuri vallas ja lõpetuseks ka see, kuidas need poliitikad on kaasa aidanud inimarengule ne-, loomulikult on konventsioonil neli ametlikku eesmärki, jätkusuutlike süsteemide ja kultuurisektori juhtimise toetamine, siis riiklike poliitikate edendamine, kultuurile juurdepääsu hõlbustamine, samuti tahaksime saavutada tasakaalu kultuurikaupade ja teenuste vahel, suurendada kunstiinimeste, kultuuriinimeste mobiilsust, see pole kerge, aga see on vajalik. ilma me oma eesmärke ei saavuta ja siis tahaksime äh, integreerida kultuuri jätkusuutliku arengu raamistikku. Äh, ja ma just rääkisin sellest, kui oluline on, et kultuur oleks äh, strateegiliseks komponendiks meie arengus. ja inimõiguste teema, mille juurde tulen hetke pärast tagasi, sellepärast et see on otsustava tähtsusega teema Ähm, kultuur ei ole võimalik vabaduse ja seadusteta, mis austavad äh, inimõigusi ja põhivabadusi, samuti näiteks sõnavabadust ning iseäranis äh, loomulikult loomevabadust. sotsiaalmajandus, kunstnike sotsiaal, kunstiinimeste sotsiaalmajanduslikke õigusi äh, tuleks ka mainida siin kontekstis ma üritan nüüd äh, kõigile nendele keerukatele eesmärkidele ka mingit raami luua, me oleme pakkunud välja uue näitajate süsteemi, need näitajad on väga keerukad ja nende kokkupanemine on ka üsna kulukas. meil on ma arvan, et me peame eelseisvatel aastatel väga palju investeerima, loodetavasti te aitate, need investeeringud on vajalikud, et süsteemi parandada, et me saaksime tõesti faktiliselt ja mõõdetavalt näidata, kuidas konventsioon suudab tõhusalt toimida. ma ei hakka äh, üksikasjadesse laskuma, nagu te näete, see süsteem on üsna keeruline, aga me oleme põhimõtteliselt äh, Äh, võtnud neli eesmärki, oleme välja töötanud siis näitajad iga, iga eesmärgi äh, kontrollimiseks ja nõnda edasi. ja ma loodan, et järgmise tsükli käib, äh, jooksul saame juba nende poliitikate tõhusust hinnata ja ma loodan, et tulevikus hakatakse nii riiklikul tasandil kui ka globaalselt just niimoodi hindama kultuuri mõju me vähemalt loodame, et niimoodi läheb ja tegutseme selle nimel. ning äh, loomulikult tahaksime siis anda oma panuse innovatsiooni selle valdkonna poliitika kujundamisel. see raport on aastast kaks tuhat viisteist ja me juba alustasime ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raporti koostamisega, see konventsiooni äh, seiramine võtab aega siis kaks aastat. ja mida me siis oleme leidnud, mis selles raportis kirjas on? meie esimene eesmärk on jätkusuutlike juhtimissüsteemide äh, arengut Äh, selles vallas oleme näinud järgmisi tulemusi. uus kultuuripoliitika strateegia on vastu võetud, nii et konventsioon, see on suutnud maailmas mõju avaldada, aga äh, samas puudub korralik süsteem arengute hindamiseks ja jälgimiseks. samuti Äh, juhime tähelepanu kodanike ühiskonna rollile kui nende, äh, kui valvurile äh, selle üle, kuidas neid poliitikaid ellu viiakse. ja ma arvan, et valitsused peaksid parandama dialoogi kodanike ühiskonnaga ja ja lõpetuseks jällegi probleemiks on see, et meil puuduvad usaldusväärsed infoallikad, aga ma arvan, et meie indikaatorite süsteem on võimalik vastus selle või lahendus sellele probleemile nüüd äh, kau-, kultuuriteenuste, kultuurikaupade levik, äh, selles valdkonnas me peame tunnistama, et meil on äh, väga palju veel vaja ära teha, kui selles vallas tasakaal saavutatakse. loomulikult süsteem on muutunud väga-väga suureks, tegemist on ilmselt kõige kiiremini kasvava sektoriga kogu maailmas aga kui vaadata levikut, siis kui India ja Hiina kõrvale jätta, siis ainult kakskümmend protsenti äh, nendest kaupadest liiguvad arengumaades ja see on loomulikult ähm, murettekitav põhjusi, miks see nii on, on palju äh, mõnedega neist saab tegeleda, mõnedega kahjuks mitte ja poliitika on väga oluline äh, edendamaks kultuurisektori arengut, nii et, et me tõesti peame vaatama, kuidas ähm, kas, kas äh, poliitikad tekitavad probleeme või lahendusi ning loomulikult äh, kaubanduslepped, ähm, Euroopa äh, roll selles kõiges on olnud väga oluline. ma arvan, et see on samuti üks valdkond, kus tulevikus peaks veel väga palju ära tegema nüüd äh, äh, kultuuri ja jätkusuutliku arengu integreerimine, ma ütlesin, et äh, meil on häid tulemusi seoses strateegiaga aastast kaks tuhat kolmkümmend ja see tõenäoliselt leiab kajastamist ka liikmesriikide tegevuskavades, aga aasta kaks tuhat kolmkümmend on veel kaugel ja me näeme, et viimastel aastatel on ka rahalisi vahendeid vähendatud, mis läheb arenguabile, eriti kultuurile see oli kahe tuhande kaheksandal aastal üks protsent, nüüd on see äh, summa, see näitaja väiksem, nii et, et äh, jah, tavaliselt kultuur on see esimene sektor, kus tehakse kärpeid, kui kärpeid tegema hakatakse ja sellele tuleb vastu astuda. ja lõpetuseks neljas eesmärk, inimõiguste edendamine, see on samuti äärmiselt oluline. tahaksin öelda, et jah, see küsimus on tõesti väga tõsine kunstiinimeste eneseväljendusõigus on sattunud kõikides riikides äh, ründeobjektiks. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli probleeme näiteks seitsmekümnes protsendis riikides, nii et, et äh, need arvud on tõesti äh, hirmutavad, tsensuur, ründed kunstiinimeste vastu, nende vahistamised, isegi mõrvad see on tõesti, need on tõesti tõsised probleemid, millega tuleb tegeleda, samuti loomevabaduse piiramine äh, toob kaasa ka suuri majanduslikku, sotsiaalseid kaotusi. ning äh, samuti tuleb äh, märkida, et sooline tasakaal selles vallas on probleeme, naised on halvasti esindatud ja ka sellele, sellest Äh, selle probleemi lahendamisest peame tegema oma prioriteedi ja nüüd äh, üritaksin oma ettekande otsad kokku võtta. Äh, millised on siis peamised soovitused, mis siit raportist tulenevad? viimase kümne aasta jooksul on tekkinud uued valdkonnad, mille peame konventsiooni alla lülitama. sellepärast, et muidu lihtsalt kultuurilist mitmekesisust ei kaitsta. tahaksin Äh, rõhustada avalikku äh, meediat, samuti digitaaltehnoloogiat, äh, nendele valdkondadele peame rohkem mõtlema ja konventsiooni ka sinna laiendama, sellepärast et kui me konventsiooni rakendusala ei laienda, siis meil ei õnnestu oma eesmärke saavutada, me peame kommunikatsioonipoliitika e, e-kaubanduse, kõik selle siia sisse panema, sest see kõik on väga oluline, et täita konventsiooni eesmärke. teine oluline valdkond on kultuurikaupade ja teenuste liikumine ning on täiesti äh, selge, et tuleks äh, viia äh, soodustavad meetmed sisse, edendamaks kunstiinimeste mobiilsust ning kultuurikaupade liikumist. siis jätkusuutlik areng, ma ütlesin, et kultuur peaks olema jätkusuutliku arengu strateegia keskmes see, nagu siin juba ka öeldi, on võimalus elanike lepitamiseks, rahumeelse ühiskonna loomiseks, meil on seda praegu vaja rohkem kui kunagi varem ning äh, naiste rolli edendamine, sellepärast et naised on väga olulised äh, kultuuri kontekstis ja meil on olemas süsteem, äh, mida me nimetame siis äh, Äh, iga nelja aasta tagant koostatavaks raportiks, ma vaba, <laughs> vabandan, et see pealkiri selline lohisev on. Äh, me avaldame neid raporteid oma veebilehel, loomulikult äh, ka teie koostate oma perioodilisi aruandeid või ülevaateid ning selle seire esimese tsükli jooksul on, oleme täheldanud äh, mitmeid väga huvitavaid asju. ma mainin mõningaid nei, neist, sest see on teie kui poliitikute jaoks ka oluline. kõigepealt Euroopa kultuuritegevuskava aastal kaks tuhat seitse, see võeti vastu kaks aastat pärast konventsiooni vastuvõtmist ja see on täielikult kooskõlas konventsiooni eesmärkidega nagu inimõiguste edendamine, väga olulist rõhku pannakse seal äh, kultuurilise mitmekesisuse arendamisele loovuse arendamisele ja tunnistatakse, et kultuur on oluline komponent Euroopa Liidu välissuhtluses, nii et see oli väga oluline es esimene samm. siis kõik kultuurikoostöö protokollid, mis Euroopa on allkirjastanud, seitse kokkulepet Gruusia, Kanada, Korea, Moldova ja äh, teiste riikidega kahe tuhande viieteist aastast alates on selliseid siis olnud seitse, need on äärmiselt olulised see on väga oluline viis paljude probleemide lahendamiseks ja see tugevdab konventsiooni, see tugevdab Euroopa Liitu ja tugevdab kultuuripoliitikat. siis digitaalne tegevuskava Euroopa jaoks, mis kuulutati välja aastal kaks tuhat kümme, selle eesmärgiks on edendada Euroopa majandust ja luua äh, sotsiaalseid hüvesid digitaalsest ühtsest turust ja see on täielikult koos äh, kõlas meie eesmärgiga edendada jätkusuutlikke valimis, valitsemissüsteeme ja siis geograafilised koostööinstrumendid ja kultuuri integreerimine jätkusuutlikusse arenguraamistikku, ma arvan, et Euroopa Liit on juba ka teise kultuuripoliitika tsükli läbinud, meil on Euroopa programm nüüd, mis on vägagi kooskõlas sellega, millest konventsioonis räägitakse. nii et, et ma arvan, et teie kui Euroopa Parlamendi saadikud olete teinud üsna palju nende protsesside edendamiseks. ja meil on ka konventsioonis artikkel kuusteist, kus räägitakse kultuurikaupade ja teenuste erisusest ja e, enamsoodustusrežiimist ning artikkel kakskümmend üks, e, kus räägitakse rahvusvahelistest konsultatsioonidest ja koordineerimisest. liikmesriigid peavad võtma endale vastutuse siis konventsiooni põhimõtte edendamise eest mitmesugustel rahvusvahelistel foorumitel ja see muide on ka midagi, mis on andnud oma panuse konventsiooni ratifitseerimine, nii et, et suur aitäh Euroopa poolt äh, see, Euroopa rollile selles protsessis. me leiame, et tulemused äh, uute seaduste, uute poliitikate vallas ei ole väga silmatorkavad, aga äh, ma arvan, et siin parlamendis te saaksite väga palju ära teha selleks, et meid toetada jah, näiteks äh, seadusandlus, olemasolevate seaduste muutmine, nii et, et need peegeldaks konventsiooni põhimõtteid, isegi poliitilised arutelud on väga olulised, äh, sellepärast et äh, need tõstavad esile kultuuri rolli parlamentaarses süsteemis ja, ja komisjonis samuti ja siis loomulikult äh, konventsiooniga seonduvate tekstide levitamine äh, ka teistes keeltes, et inimesed saaksid neist aru, saaksid neid kasutada. nii et, et Euroopa Parlamendil on väga oluline roll katalüsaatorina äh, selleks, et konventsiooni nähtavust edendada loomulikult meie peame andma ka oma panuse ja meie seda teemegi, aitame valitsusi andmete ja info kogumisel Äh, võib-olla seda, kuidas me seda teeme, me siin ei aruta, me töötame välja ka koolitamismooduleid, ähm, äh, näiteks neid, mis on seotud äh, liikmesriikide võimekuse suurendamisega või poliitika kvaliteedi parandamisega. loomulikult anname rahalist toetust samuti ja raha saame erinevatest allikatest ning Ehm, see raport valmis möödunud aasta detsembris ja see on juba inspireerinud valitsusi kultuuripoliitikat läbi vaatama, oleme saanud juba tagasisidet Indoneesiast, Lõuna-Aafrikast ja nõnda edasi, aga nagu ma öeldud, meil on sada nelikümmend üks liikmesriiki ja eh, ligemale sada neist peavad järgmise aasta jooksul oma raporti esitama ja me kasutame neid siis eh, info kogumiseks, meil on äh, Äh, plaanis äh, sellele raportile järgmine aasta lisa koostada, nii et, et äh, loodetavasti suudame selle ka mingil hetkel esitada ning lõpetuseks tahaksin tänada teid selle toetuse eest, mida me oleme saanud ja loomulikult me oleme siin selleks, et vastata küsimustele, mis teil on, aitäh! aitäh nende selgituste eest, see analüüs oli tõesti väga huvitav tegemist on tõesti esimese ülemaailmse raportiga eh, eh, ÜRO kultuuripoliitika kohta ja selle koostöö kohta, mis eh, meil on olnud viimastel aastatel just väga huvitav ja te võite kindlasti loota meiepoolsele toetusele, ma, kõnele, esinaine ütleb, et jätkub, jätkab itaalia keeles ja küsib, kas keegi kolleegidest soovib sõna võtta, palun. proua Trüppel, palun aitäh äh, selle ettekande eest. Te äh, rääkisite äh, kultuuri soodus- või eeliskohtlemises rahvusvahelistes lepingutes ning meie praegu TTIP-i läbirääkimistega seoses teame, et USA ei ole ratifitseerinud ÜRO konventsiooni Äh, aga Kanada on ning seetõttu tahaksingi küsida, et äh, kas te oskate ka Kanadaga sõlmitud vabakaubanduslepingut hinnata selle konventsiooni valguses ja äh, kas teil on olnud kokkupuuteid nende inimestega, kes nende lepingute üle läbirääkimisi peavad, kas nad on teilt nõu küsinud, kas sellised kontaktid on olemas, sellepärast et Euroopa Liit on lepingu ratifitseerinud ja tahaksin küsida, et kas on mingid kontaktid teie ja komisjoni läbirääkijate vahel, aitäh! Äh, see oli tõesti väga oluline küsimus. Äh, laseme kolleegidel kõigepealt kõigil küsimused ära küsida ja siis saate võimaluse vastata, kas keegi soovib veel sõna, ei soovi? Äh, hea küll, eks siis ootame, kas keegi veel soovib sõna ja vahepeal räägin ise natuke ma näen, et komisjon ja parlament on käivitanud kultuuridiplomaatia Euroopas. kultuur peab rahvusvahelistes suhetes olema palju kesksem ja palju olulisem. seega on väga palju tõotav teha UNESCO-ga koostööd selle uue strateegia valguses. loodetavasti see strateegia aitab edendada rahu Vahemere regioonis. kuidas te näete oma rolli selles protsessis? me praegu äh, üritame asjadele läheneda palju terviklikumalt härra Pandarin koos kultuuri- ja haridusvolinikuga hakkab selle teemaga tegelema nii et, et äh, milline on teie seisukoht nüüd rünnakud kunstiinimeste vastu ja nende väljendusvabadus, see on samuti väga oluline probleem, me oleme fraktsioonides seda teemat käsitlenud ja meil on ka siin toimunud arutelu, meil on toimunud arutelu ka äh, sõnavabaduse, väljendusvabaduse, ajakirjanike ja meedia teemal. ma arvan, et see on üks teemavaldkond, mida peaks süvitsi käsitlema Äh, võib-olla selles raportis on äh, statistilisi andmeid, mis oleksid kultuurikomisjoni jaoks väga olulised, siis mobiilsus. Äh, tõsi on see, et viisade süsteem on neid võimalusi piiranud, Euroopas on pööratud erilist tähelepanu kunstnikele aga probleemiks on kolmandatest riikidest tulevad kunstnikud. meil on programmid, mis keskenduvad teadlastele ning annab neile võimaluse tulla Euroopa, nende programmide raames saavad inimesed ka kolmandatest riikidest Euroopasse tulla aga nagu ma ütlesin, see teema on endiselt väga huvitav. ja samuti tuleks vaadata, millise, kui palju pööratakse tähelepanu kultuurinäitajatele. me palusime äh, ühel oma peadirektoraadil selle teemaga süvitsi tegeleda, sest me teame, et kultuurisektoris tehakse kärpeid, justkui kultuur oleks mingi luksuskaup ähm, kultuurisektori ees on siis tehtud majanduskriisi ajal kärpeid, samas väga paljud näitajad viitavad sellele, et kultuuril pole mitte ainult majanduslik väärtus, vaid see edendab ka sotsiaalset arengut, ühtekuuluvust ja konkurentsivõimet. niisiis, meid huvitaks väga see, mida teie sellest kõigest arvate. me oleme äh, loova Euroopa programmi raames äh, palunud teostatavuse uuringut ja oleks väga huvitav kuulda ka teie kommentaari. ja annan nüüd võimaluse teile vastata, kui kolleegidel küsimusi ei ole. kõigepealt äh, vastaksin sellele kaubandusega seonduvale küsimusele Te teate, et strateegilisest aspektist on see väga oluline, kui me selles vallas poliitikat korda ei saa, siis ülejäänu on kõik mõt-, ei anna ka tagajärgi. nagu te ütlesite, USA pole selle konventsiooniga liitunud, otse vastupidi, nad olid üsnagi äh, häälekalt selle konventsiooni vastu. aga see ei tähenda, et nad konventsiooni ei jälgi, otse vastupidi, nad jälgivad, mis toimub. sellepärast neil on tohutu suured huvid siin mängus. niisiis, nad osalevad kaudselt selles mõttes, et nad jälgivad konventsiooni toimimist, aga nad ei ole seda ratifitseerinud. antud hetkel ei ole konventsioon äh, veel kaubanduslepingute puhul arutelude objektiks, aga liikmesriigid on otsustanud seda siiski tulevikus teha. nii et, et järgmisel aastal äh, tahame välja töötada programmi kaubandusläbirääkimisteks siis aastal kaks tuhat seitseteist, sest ilmselgelt äh, liikmesriigid nüüd, kus äh, konventsioon on olemas ja ma saan aru, et konventsioon on väga võimas vahend äh, selliste asjade arutamiseks ja kultuuripõhimõtete toomiseks kaubandusläbirääkimistesse. loomulikult on meil selleks kõigiks vaja liikmesriikide toetust, väga palju me üksi ära teha ei saa tihtipeale UNESCO-t nähakse kui mingit superkangelast, kes võib alati sekkuda, aga ilma liikmesriikideta ei ole me tegelikult midagi. niisiis, meie jaoks on oluline, et liikmesriigid toetavad meid ja toetavad konventsiooni. nüüd selleks, et need põhimõtted Äh, mis peegeldavad äh, neid idea-, äh, meie põhimõtted peegeldavad neid ideaale, mida kõik toetavad, nagu näiteks väljendusvabadus, sõnavabadus, aga küsimus on selles, kuidas sellised asjad kaubandusläbirääkimiste käigus ka selgeks teha, nii et me hakkame selle valdkonnaga tegelema, ma pean tunnistama, et see ei ole kerge, sellepärast et suured huvid on kaalul aga ma tean ka, et praegune konventsioon on üsna jõuline ja kui seda toetatakse, siis on see oluline vahend äh, läbirääkimiste suunamiseks ja selleks, et saavutada meie ühiseid eesmärke. proua esinaine, nüüd teie küsimus nagu te teate, me oleme äh, seotud väga paljude tegevustega, osad neist on seotud konventsiooniga, osad mitte. mõne päeva eest korraldas UNESCO siin Brüsselis väga olulise konverentsi äh, üheksandal, kümnendal juunil äh, ja selle käsitleti rünnaku all oleva kultuuri teemat. tegemist oli tõesti väga olulise ko ko kongressiga, kus me äh, Äh, arutasime seda, kuidas kaitsta kultuuri kriisi ja konflikti piirkondades. Äh, ja ma räägin siin ka kriisidest, sellepärast et mõnikord kriis võib olla ka lihtsalt mingi looduskatastroof või, või ressursside ammendumine, äh, mis suurendab kriisi kultuuri infrastruktuuri vallas. siis proua Mogherini ütles välja samuti väga olulise asja, et uus Euroopa poliitika Äh, on lausa ime, et meil on praegu äh, selline Euroopa kultuurikeskus, kaheksandal juunil oli ka selleteemaline äh, te teadis, nii et, et minu arvates on see väga oluline samm edasi. niisiis Euroopa Liit on võib-olla paljudest rahvusvahelistest poliitikast isegi läinud kaugemale, sellepärast et äh, Äh, ÜRO tegelikult ka alati kultuuripoliitikat ei toeta nii, nagu peaks. meie jaoks on tegemist olulise sammuga edasi, lausa võiks öelda, et hüppega edasi, hiiglasuure hüppega. ning äh, loomulikult saame siin sellelt baasilt ähm, arendada teisi poliitikaid, kultuurikaitse, äh, siis see poliitika ja nõnda edasi loomulikult meil ei ole siin äh, mingit äh, algatust õigust, aga me toetame teie samme. niisiis, tegu on äh, eelseisvatel aastatel tehtava tööga ning tahaksime suurendada koostööd Euroopa Liiduga selles väga olulises poliitika kujundamise valdkonnas, aitäh! suur tänu! mina tahaksin äh rääkides ka äh, sellepärast, et äh, ma olen äh, kultuuridevahelise kommunikatsiooni raporti autoriks ning väga hea meelega kuulan ära teie panuse, mida on võimalik integreerida siis ka minu raportisse, ütleb esinaine. kaks tuhat kaheksateist on kultuuripärandi aastaks kuulutatud ja see on väga paljulubav valdkond, kus me saame koostööd teha. suur aitäh selle väga tähtsa dokumendi eest, selle raporti eest, mille olete meile siia toonud ja jätnud. ja tegemist on dokumendiga, mille ma palun ka sekretäriaadil edasi saata, investeeringud kultuuri ja äh, arengusse Eh, see on meie komisjoni ja eh, tööstuse, tööstuskomisjoni raport, eh, mis puudutab siis loomemajandust. <clears throat> nii et need on valdkonnad, mille suhtes omame pädevust ja, ja kus töötame. me räägime vabast kunstlikust väljendusest, kunstnike vabadusest oma kunsti praktiseerida, igasugune äh, Äh, loomerünne äh, väärib ja, ja pälvib meie tähelepanu alati. suur tänu ja kõike head teile teie töös, ütleb esinaine. ja niimoodi olemegi lõpetanud tänase hommikuse äh, istungi ning kell kolm jätkame taas. alustame arvamuste vahetusega volinik Navratšitšiga. nii et äh, räägime uuest Euroopa narratiivist. härra Takula raportöörina ning teised variraportöörid saavad samuti sõna äh, hiljem spordipoliitika osas ning pärastlõunal on ka ettekanne, mis puudutab äh, kaksis karjääre spordivaldkonnas. nii et teised teemad siis pärastlõunal täna loodetavasti saavad kolleegid aega kohale tulla ja olge palun kell kolm aegsasti kohal